hope you will come back. kallid kolleegid, tere hommikust kõigile. ning kõigile neile, keda ma pole veel näinud, soovin ma head uut aastat ning äh, tublit tööd sedekomisjonis. kõigepealt tahaksin kinnitada päevakorra kui muudatusettepanekuid ei ole, siis äh, kinnitame selle ära. ning sooviksin nüüd äh, omapoolse teadaande esitada, mis puudutab Brexitit, võttes arvesse, võttes arvesse, et Euroopa Liidust lahkub Suurbritannia seega meie komisjonis ei ole äh, muudatusi äh, äh, põhiliikmete osas, neli Briti lahkub ning Stedman Wise ning kaks, kaks asendusliiget samuti lahkuvad ma tahaksin tervitada kõiki äh, lahkujaid, tänada neid nende töö eest äh, Euroopa Parlamendis ja meie komisjonis äh, ning väljendada oma kurbust nende lahkumise puhul. Äh, ilma Suurbritanniata pole Euroopa Liit enam see, kes ta varem oli ning soovime kõike head ja palju edu nende töö ja eraelus tahaksin teile ühtlasi meenutada proua Isumina Kamitsu, kes on ÜRO ähm, ähm, äh, kes on ÜRO kõrge esindaja relva desarmeerimise esindaja, ta on lubanud, et ta osutab meile seda au ning äh, tuleb meid äh, külastama. ja äh, seda esmaspäeval. tahaksin nüüd minna päevakorrapunkti kolm juurde, milleks on siis eelnevate koosolekute protokollide kinnitamine. kui keegi vastulauseid ei esita, siis on need protokollid kinnitatud. tänan. Lähme nüüd päevakorrapunkti neli juurde see puudutab sõjalisi väljakutseid Saheli piirkonnas. tere tulemast meie külalistele, kindralleitnant Esa Pulkinen, keda suure rõõmuga siin tervitan juba teist korda ning samuti tervitan Birgit Markusseni, kes on CAE äh, Aafrika riikide asedirektor ning samuti Xavier Petit, kes äh, on Prantsuse armee planeerimis- ja logistikakeskuse ülem ning äh, Ain Rekandit, kes on äh, Eesti kaitseatašee Prantsusmaal, kes on nõustunud meiega mõtteid vahetama meie alakomisjonis ning südamlik tere tulemast teile kõigile. mõned tutvustussõnad. üheteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kolmteist käivitas Prantsusmaa operatsiooni Serval tuhande seitsmesaja sõduriga, mille eesmärgiks oli džihadistid eh, kinni pidada Mali põhjaosas eh, ning esimesel augustil kaks tuhat neliteist eh, loodi selle asemel uus operatsioon nimega Barhan ning see laienes ka ümbritsevasse piirkonda. kahekümne esimesel kaks tuhat üheksateist eh, alustati eh, veel ühe eh, operatsiooniga ning terrorirühmade tegevus on aga laienenud viide Saheli piirkonna riiki Malis äh, on, Mali riigis on seega operatsioon Barhat, kus osalevad Suurbritannia, Eesti ja Taani, lisaks Prantsusmaale ÜRO operatsioonid, kus osaleb äh, Saksamaa G5 äh, riigid on organiseerunud samuti seal piirkonnas ja kakskümmend kaks liikmesriiki on samuti Äh, sellega äh, äh, tegevuses, kuid kui te arvate, et kogu see suur operatsioon on vägivalla ära hoidnud, kahjuks pole see nii. õnnetuseks kolmeteistkümnendal jaanuaril hukkus mitu Prantsuse sõdurit eh, ning samuti on öelnud, et eh, teie tegevus Saheli piirkonna riikides on toimunud Saheli riikide taotlusel ning me tegutseme seal oma eh, partneritega G5 riikidest. ma tahaksin kõigepealt anda sõna proua Markusenile ja tahaksime, et ta annaks ülevaate olukorrast, võttes arvesse aina keerulisemat ja murettekitavamat olukorda koha peal. Merci beaucoup, madame la présidente et bonjour et.... aitäh, proua juhataja, tere hommikust ja aitäh küllakutse eest. Äh, sissejuhatuses tahan keskenduda neljale asjaolule, kõigepealt tahaksin jagada teiega meie üldist julgeolekupoliitilist hinnangut ja siis äh, peatun kahel olulisel kohtumisel, mis just toimusid äh, välisasjade komisjonis esmaspäeval äh, sellel nädalal arutati Sahelit ja nagu e-, e-, esinaine just rääkis, toimus Poos kohtumine ja siis mul on mõningad järeldused ettevaatavalt, et mida, kuidas meie asju näeme. aga esmaspäeval ütlesin Euroopa Liidu välisministritele, kes Sahelit arutasid ja meil e-, eelmisel aastal on olnud üsna intensiivsed poliitilised arutelud nõukogus. eelmise aasta mais oli meil terve rida kohtumisi, kus me alustasime välisministritega, siis oli arutelu kaitseministritega, kes on väga lähedal ju sellele komisjonile, ja siis meil oli arutelu ka arengukoostöö ministritega ja need intensiivsed arutelud viimastel aastatel äh, on toimunud väga kurval taustal, te olete ju näinud viimastel, äh, viimaseid rünnakuid eel-, isegi eelmisel ööl Burkina Fasos äh, rünnati tsiviilisikuid, rohkem kui kakskümmend isikut tapeti ja kui me vaatame, millised on arvud praegu viimastes rünnakutes, rohkem kui tuhat viissada Aafrika sõdurit on hukkunud ja kui me hakkame lugema tsiviilisikuid, siis neid on hukkunud umbes rohkem kui neli tuhat. tegemist on tõsise julgeoleku pro probleemiga, aga ka probleemiga, kus te näete, et see hakkab mõjutama ka, et seda mõjutab ka poliitiline tase, poliitiline tasand ja seetõttu on väga oluline, et meil toimus see kohtumine Poos, ma tulen tagasi selle tulemuste juurde ja Põhja-Tšaadis toimus kohtumine äh, G5 Saheli riigid kohtusid seal ja veebruaris tuleb samuti üks oluline kohtumine ja me organiseerime praegu kõrgetasemelist kohtumist, mis toimuks siis äh, samal ajal kui äh, nõukogu kohtumine Brüsselis äh, kahekümne viiendal märtsil. ja eh, tahaksin siis rääkida, et milline on meie arvamus ja mille, meie analüüs äh, olukorra kohta praegu, ma arvan, et praegu on oluline see, et äh, sellest ala-, hetkest alates, kui me hakkasime Sahelis tegutsema, me oleme te-, tegutsenud integreeritult, äh, et meil on poliitiline ja diplomaatiline julgeoleku ja kaitse lähenemine, humanitaarlähenemine ja arengu lähenemine, et kui me tahame rääkida äh, viiendas siis mõningad riigid sooviksid äh, ka majanduses äh, koostööd, aga see on seotud äh, arenguküsimustega, nii et meie jaoks on väga oluline rõhutada seda, et meil on selline lõimitud lähenemine, kuna olukorda koha peal ei paranda üksnes see, millele me täna keskendume, nimelt julgeoleku ja sõjalised küsimused, vaid vaja on tegeleda humanitaarküsimuste lahendamisega ja majandusliku arenguga aga vaadates, milline on olukord praegu, me näeme, et meil on vaja äh, kohandada seda, kuidas me Sahelis tegutseme ja seda on ka huvitav teiega täna arutada. tahaksin rääkida kolmest äh, asjast, äh, millele me peame keskenduma, tuginedes ka välis- ja julgeolekupoliitika aruteludele täna, sellel nädalal. me oleme ka varem üritanud äh, mobiliseerida poliitilist sammast, et oleks rohkem omanditunnet, et viidakse äh, riikide valitsuste poolt läbi rohkem reforme. tegemist on loomulikult väga vaeste riikidega, nende võimekus on väike, aga kui vaadata neid viit riiki, siis äh, me võime seda ka hiljem arutada, siis me ikkagi näeme, et poliitilise juhtkonna roll on väga oluline. ja me tahaks, et meie arengukoostöö oleks täpsem, me tahame seda paremini jälgida, meil on vaja rohkem vastastikuseid äh, lubadusi, et äh, kui meie abi anname, siis me tahaksime, et riigid ise ka reforme läbi viiks, et nad toetaks seda, mida meie teeme. ja mis on väga oluline ja viimane asi, mida tahaksin öelda, et me peame keskenduma äh, Äh, sellele, et kahjuks selles piirkonnas hädaolukord on uus reaalsus ja äh, see, sellest siis sõltub ka see, kuidas meie vastame sellele olukorrale. nii et me ähm, analüüsime kõiki neid nelja telge, millest rääkisin, poliitika, julgeolek, areng ja humanitaarvaldkond, aga me tõesti seisame silmitsi väga eripärase olukorraga, nii seetõttu veebruaris G5 tippkohtumine saab olema väga oluline. alates juulist me tegeleme sellega, et töötada välja integreeritud raamistikku, kus me keskendume spetsiifilistele haavatavatele piirkondadele kõigis nendes riikides, kus on vaja rohkem seda lõimitud lähenemist ja nüüd paar sõna ka Poo äh, tippkohtumise kohta, mis toimus eelmise äh, nädala esmaspäeval, millest e-, esinaine ka just rääkis. vaja on äh, tõesti arutada, arutati G5 presidentidega kõiki neid valdkondi ja kolmandaks ka siis riigi kohalolu taastamist ja arenguabi ja oluline on, et kõik see, seal on palju äh, Äh, algatusi, aga meil on vaja tõesti sellist laiapõhjalist lähenemist, mida me üritame siis koordineerida. ja viimane asi, äh, ma üritan nüüd teha kokkuvõtet, äh, sest ja kuna ma soovin, et meil toimuks ka arutelu välis- ja julgeolekupoliitika seisukohast ja mida meie siis näeme välispoliitika seisukohast, liikmesriigid soovivad rohkem ja paremini tegutseda Sahelis ja teiseks on olemas laiapõhjaline toetus Prantsusmaal toimunud tippkohtumisele ja sellele neljale sambale, millest ma just rääkisin. kolmandaks, meie liikmesriikides on arvamus, et meil on vaja tugev ühtlustatud äh, ja äh, äh, laiendatud ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tege-, alast tegevust ja meil toimuvad praegu vastavad läbivaatamised ja viimaseks saan kinnitada Euroopa Liidu lõimitud lähenemist, et kuidas Euroopa Liit tegeleb selle väga tugev, väga dramaatilise kriisiga, väga paljud tsiviilisikud on hukkunud, nagu ma juba ütlesin, ja ka sõjaväelased äh, ja siis kahekümne kuuendal märtsil äh, kõike seda arvesse võttes valmistame ette konverentsi. me praegu äh, tegeleme analüüsiga julgeolek, koos julgeolekusektoriga ja ja siis ähm, üritame siis kõiki neid lünki täita märtsis toimuval konverentsil. aitäh! Te rääkisite Euroopa Liidu lõimitud lähenemisest. tahaksin nüüd anda sõna äh, kindral Pulkinenile selleks, et äh, ta selgitaks meile hetkel, kui Euroopa Liit ähm, tegeleb oma Mali äh, väljaõppemissiooni läbivaatamisega. Ähm, äh, neljateist tuhandet Mali sõdurit on välja õpetatud alates sellest, selle missiooni algusest, aga seda, sellest ei piisa ja man-, selle missiooni mandaati tahetakse läbi vaadata selleks, et see vastaks Mali armee vajadustele, eelkõige selle väljaõppetsükli vajadustele ja et tõesti võimalikult äh, koha peal äh, tegeldaks Mali armee vajadustega ja äh, operatsioon Barkhane on väga oluline Malis. kõik need asjad on praegu korraga laual ja ma paluks nüüd, et äh, kindral Pulkinen võtaks sõna, et äh, ta räägiks meile siis olukorrast ja väljavaadetest, mis seal kohapeal toimub, aitäh. aitäh selle kutse eest tulla siia, see on minu jaoks ka suur au ja väga meeldiv on alati olla Euroopa Parlamendis Mrs President for this uh, invitation. suur tänu, lugupeetud esimees, selle kutse eest siia tulla. paar nädalat tagasi ma tegelesin mõnevõrra teiste äh, küsimustega, mul on tegelikult kaks ülesannet äh, või kaks ametikohta äh, Euroopa Liidu sõjalises staabis esiteks ja ma olen samas ka Euroopa Liidu äh, väljaõppemissiooni äh, osa Aafrikas ja püüan nüüd siis äh, oma mõlemas rollis selgitada olukorda sõjalises mõttes ja ka strateegilisest äh, perspektiivist. nõustun täielikult kõigega, mida juba Brigitte ütles Euroopa Liidu lähenemise kohta. integreeritud lähenemine on ääretult oluline Euroopa Liidu jaoks muidugi on sõjavägi oluline, kuid see ei ole sugugi mitte kõik, mis Euroopa Liidul sellele piirkonnale pakkuda on. ma ütleksin, et areng ei ole võimalik ilma turvalisuseta, ilma julgeolekuta. samas pikaajaline julgeolek ei ole võimalik ilma arenguta. nii et nad on väga tugevalt äh, omavahel seotud ja selle, sellega me püüamegi tegeleda äh, oma integreeritud lähenemise raames. mitte ainult meie, vaid kogu rahvusvaheline kogukond, ÜRO, Prantsusmaa, mõned teised liikmesriigid ja loomulikult ka meie sõbrad koha peal. kui vaadelda julgeoleku aspekti, unavailable. Okay, I can. Okay, got it. Okay, this is just a short intervention outside. Uh, äh, I, I think that from my operational and military point of view, if you look sõjaväelisest seisukohast, kui vaadata Lääne- ja Põhja-Aafrikat, Guinea laheni, siis see on kõik üks piirkond Guinea äh, lahest kuni siis Maliini. ja see on siis äh, sõjaväeline perspektiiv selles äh, väga suures Aafrika piirkonnas. rääkida ebastabiilsusest, siis muidugi on suureks probleemiks see džihadism, see on väga tugev ja kasvav mitte ainult Malis, vaid ka Burkina Fasos, Nigeerias ja teistes riikides on see suureks probleemiks. nii et tahan kindlasti selle probleemi välja tuua, see on väga oluline. ja veel ebastabiilsuse faktoreid, need on konfliktid Mali keskosa on klassikaline näide, kus konfliktid on sagenemas. see on muidugi seotud äärmuslusega, aga sellel on ka oma dünaamika, mida on väga keerukas mõjutada väljaspoolt. Euroopa Liidu väljaõppemissioon Malis, meil oli siis just hiljuti seitsmes aastapäev, seitsmeteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kolmteist sai see missioon asutatud ja kui ma ei eksi, siis esimene komandör äh, Malis oli äh, siis meie praegune kaitse äh, mm, direktor, nii et see on väga hea perspektiiv Malile. nüüd me ei saa äh, muidugi otseselt äh, sekkuda ähm, võitlusesse. meie mandaat seab meie tegevustele teatavad äh, piirid, me saame muidugi pakkuda tugevat kaitset, aga üldiselt on meie roll pigem väljaõpe, väljaõppe pakkumine. ja me oleme siis eh, juba andnud väljaõpet enam kui kümnele tuhandele eh, sõdurile ja jätkame oma tegevusi, see on väga oluline. üha rohkem keskenduvad meie tegevused aga nõustamisele. see tähendab siis, et eh, lõppude lõpuks on meil vaja jätkusuutlikkust, et Mali sõjavägi tõepoolest oleks kestlik, et siin tuleb keskenduda ka näiteks logistikale ja teistele aspektidele, ka näiteks värbamispoliitika on personali küsimused ja nii edasi ja nii edasi. kuna aga julgeolekuolukord on oluliselt halvenenud, siis on ka vajadused muutumises. Mali sõjaväejõud on üha rohkem äh, hõivatud äh, ebastabiilsusega võitlemisega Mali keskosas äh, ning selleks kulub väga palju võimekust. nii et me püüame ka kohandada oma tegevusi selliselt, et me saaksime väljaõpet läbi viia laiemalt. me just alustasime näiteks Timbuktuus mm, treeningprogrammi, see on päris kaugel riigi kirdeosas. nii et me püüame laieneda teatud määral kogu riiki. nii palju, kui see võimalik on, võttes arvesse julgeolekuolukorda. me oleme arutanud ka selle üle, sõjaväekogukonnas, et kuidas parandada väljaõppe tõhusust ja kuidas äh, Ja siis äh, erinevates raamistikes tuge pakkuda. ning äh, see on siis oluline, mõeldes ka meie strateegilisele mm, ülevaatele. me praegu tegeleme just sellega ja seal on äh, rõhutatud, kui oluline on püsivamalt kohapeal olla kogu riigis. ja me peame siis pakkuma äh, tuge äh, jõududele riigis GCA äh, riigid äh, on siis äh, seal kohapeal ning samuti peame pakkuma tuge ka Burkina Fasole, nii et see on see, millega me praegu tegeleme, mis on meie mandaadi osad. ma olen täielikult nõus sellega, et meil peavad olema kõrged ambitsioonid me peaksime rohkem ära tegema, kuid loomulikult sõltume äh, siinkohal liikmesriikides ja liikmesriikide valmisolekust ähm, tagada meile vajalik personal ja logistiline tugi, ka näiteks äh, transport, äh, arstiabi. et see töö jätkub ning ma loodan jätkuvalt liikmesriikide toetusele. hetkel on meil olnud probleeme piisava personali värbamisega, eelkõige siis prantsusekeelsete töötajatega. ja see on väga oluline, et meil oleks võimalik äh, Mali rahvaga suhelda. meil on vaja ka suuremat võimekust õhutranspordi vallas mulle tundub, et me üha rohkem kasutame allhankeid. liikmesriigid ei ole võimelised meile pakkuma äh, meile vajalikke ressursse ja seetõttu peamegi pöörduma äh, ettevõtete poole. ma lõpetaksin oma lühikese sõnavõtu sellega, et äh, Aafrika on meie jaoks väga oluline, eriti Lääne-Aafrika ja meie tegevus järgib pikemat perspektiivi, see on investeering aafriklastele, aga ka meile endile, me peame olema kannatlikud. midagi ei ole võimalik saavutada ühe-kahe päeva või ka ühe-kahe aastaga, vaid see võtab aega aastakümneid. aga jättes selle kõrvale, tahan öelda, et siin on küsimus ka Euroopa strateegilises autonoomias Euroopal on vastutus hoolitseda Aafrika eest, keegi ei saa seda meist paremini teha ja kindlasti on see ka liikmestestiks meile ka tulevikus, et kas me oleme võimeline oma julgeolekut äh, laiendama Aafrikas. aitäh! Euh. suur aitäh! teile ja nüüd äh, ma annan sõnad Mirjam <clears throat> Pütsile. me oleme väga huvitatud äh, sellest, mis, äh, mida teeb teie juhitav operatsioon Barkan. <clears throat> suur aitäh teie küllakutse eest. mul on suur rõõm ja au teie seas viibida ja rääkida, mida teeb Prantsuse sõjavägi Saheli piirkonnas. nagu te teate, operatsioon Barkan toimub Saheli riikide palvel, sai alguse kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. Saheli riigid ei ole võimelised kontrollima olukorda koha peal ega ka piire ning äh, nad ei suuda kontrollida terrorirühmitusi oma piirkonnas. Äh, vaenlane, kellega kokku puutume, kellega puutlevad, äh, puutuvad kokku Saheli riigid, Eh, on väga eripalgeline, nad eh, leiavad toetust etnilistest konfliktidest, vanadest vaenudest, riigi puududest, puudumisest ja majanduslikest raskustest. Nad eh, on, nad saavad aeg-ajalt toetust väljaspoolt, nad on seotud Al-Qaeda või Daeshiga, seose, seotud erinevate džihadistlike liikumistega üle maailma ning kui me laseks neil vabalt tegutseda, siis nad laiendaks oma haaret eelkõige lõuna suunas ehk siis äh, Guinea lahe riikide suunas, äh, Togo, elevandiluurannik, Benin ja teised riigid. Nad võiksid üles ehitada kalifaadiga ning võtta suuna Euroopa poole, nagu see juba toimunud on Lähis-Idas juba praegu nad destabiliseerivad olukorda Saheli riikides, koolid suletakse, eh, riigiteenused kaovad ära, tsiviilelanikke mõrvatakse, nagu seda ka siin öeldi, eilegi eh, hukkus mitukümmend inimest. aina raskem on nende vastu võidelda, nad ründavad asümmeetriliselt eh, kõiki ilma igasugust, mingisugustest reeglitest kinni pidamata, nad peituvad koha, tsiviilelanike sekka eelkõige eh, rel-, eh, nii-öelda legaalsete relvastatud rühmituste sekka, eh, kellesse suhtutakse teatud hea tahtega riigi poolt. Nad <clears throat> samuti on seotud salakaubavedajatega, nad tunnevad väga hästi kogu piirkonda ning nagu te võite isegi arvata, pole see lihtsalt äh, hiiglaslik kõrb, seal on ka äh, metsastunud alasid, seal on äh, lihtne peituda ja väga raske on neid välja otsida sealt. tegemist on vaenlasega, kes suudab üle elada kõrbes, neil on võima-, oskus elada väga vähesega kuid nad suudavad samas kasutada ka internetti, neil on telefonid, droonid ning mm, neil on vahendid, mis on, eh, mis pole hinna poolest kallid, kuid mis on tõhusad. operatsioon Barkan eh, soovib eh, Äh, ühesõnaga konflikti viia Saheli riikide äh, armeedeni, seega on Prantsuse armee äh, sekkumine väga oluline Saheli riikidesse ning saame võr-, võidelda tõhusalt terroristide vastu ning neutraliseerida nende juhti ning eesmärgiks on toetada oma partnereid et äh, oleks kiiresti võimalik terroriohu vastu võidelda, üritame kohalikke äh, relvajõudusid tugevamaks muuta, nad suudaks äh, terrorirühmituste vastu ka ise võidelda. operatsioon Balkan toimub territooriumil, mis on kümme korda suurem kui Prantsusmaa, praktiliselt Euroopa Liidu suurune, tohutult suur ning meil on viisteist eh, eh, tegevuspunkti ning eh, meil on seal neli tuhat viissada sõdurit ja põhiosa neist on Jamenas, seal on komandopunkt. <clears throat> mis on suure vastupanuvõimega ning eelkõige saame aidata lennuühenduse kaitset. meil on suur eh, lennu, eh, meil on suur manööverdamisvõime eh, põhjast lõunasse, idast läände. Tšamenas on seega komandopunkt ja seal on meil ka sõjalennukeid, meil on ka droonid ja muud logistikavahendid ning meil on ühtlasi ka transpordilennukid. Eh, Malis on kaks eh, grupeeringut, kes eh, kasutavad näiteks soomus, soomukeid, helikoptereid, rünnakuhelikoptereid ja transpordihelikoptereid. ning selle täienduseks on õnneks ka, nagu öeldud, viiskümmend eestlast, umbes sadakond britti, see SH nelikümmend seitsmega hispaanlasi, kes töötavad strateegiliste äh, taktikaliste transpordiküsimustega. Saksamaa aitab meile äh, lennundusküsimustega, taanlased, kes äh, Äh, on meil kaks helikopterit välja pakkunud ning samuti on meil ka ameeriklaste äh, abi strateegilise transpordi ja luure osas. siin ma räägin siis äh, otsest toetusest operatsioonile Varhan, kuid me teeme ka koostööd G5 riikide jõududega koha peal ning tänu sellele on võimalik terroriste neutraliseerida äh, ning äh, kontrollida pikaajaliselt äh, erinevaid piirkondi. kavatse, me saame mobiliseerida su, äh, suurt hulka sõdureid ka Nigeri piirkonda ning kes tunnevad Mali geograafiat, siis tegutseme Litaku piirkonnas ja kolme piiri peal, eh, see on siis Burkina Faso, Mali ja Nigeri piiril. nagu seda siin juba öeldi, Poo tippkohtumisel otsustas meie president tugevdada eh, meie sõjalist eh, tegevust, sest nagu öeldud, terroristid endiselt ründavad ning samuti ka laiendavad oma tegevust lõuna suunas, Burkina Faso suunas. seega otsustasime tegevust tõhustada, kakssada sõdurit tuli juurde sõjaväelast ja samuti e, e, hakkavad erijõud e, Task Force Takuga, mis võimaldab meil toetada Mali jõudusid Lidaku piirkonnas mis on samuti kolme eh, eh, piiri, kolme riigi piiri lähedal. et jätkata meie töömeetodite kirjeldamist, siis eh, tegutseme sümbioosis minusma jõududega ning G5 Saheliga. Nad on hädavajalikud meie jaoks et äh, kohaliku olukorraga tutvuda äh, ning nad aitavad meie tegevust toetada. eelkõige puudutab see desarmeerimist, äh, mis, millega tegeleb eelkõige just Minusma. teeme koostööd ka ÜRO-ga, see on hädavajalik, sest see piirkond on tohutult suur ning neli tuhat viissada Prantsuse sõjaväelast ei suuda kõigega hakkama saada nii et peale Barkhani on meil äh, veel äh, ühesõnaga koostöö erinevate teiste jõududega ning see oli ka Poo tippkohtumise eesmärk, mille eesmärgiks oli siis äh, parandada koordineerimistööd erinevate jõudude vahel. et koordineerime koostööd ka G5 Saheliga, mis on meie põhilootus tulevikuks. see tähendab siis, et teeme koostööd viie Saheli riigiga, kes äh, teevad viis aastat juba koostööd terrorivastases võitluses, neil on ühisjõud, äh, mis näitab tasapisi oma võimekust. Neil on viis tuhat meest ning nad ühtlasi suurendavad äh, läbi viidud operatsioone. praegusel hetkel on kuus operatsiooni toimunud kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist ja üheksa äh, operatsiooni kaks tuhat üheksateist ning see näitab, et äh, et äh, näeme nende riikide jõupingutuste suurenemist, praegu üksinda nad ei ole võimelised seda tegema, neil pole relvastust, neil pole oskusi piisavalt, sellepärast on Bahhani üks eesmärkidest ka koolitus ning eh, ühtlasi ka eh, nii-öelda tugevdame tagalat, me, meie sõbrad tunnevad ennast eh, julgemalt, kui nad teavad, et kui neid rünnatakse, kui nad on hädas, siis nad saavad pöörduda Bahani poole, meie sõjalennukite, ründelennukite poole, kes saavad appi tulla. oleme näinud äh, erinevate rünnakute eh, puhul, et mis on palju e-, elusid maksnud, on see, et kui nad eh, abi taotlemise edasi lükkavad, kui nad ei tee seda piisavalt kiiresti, siis eh, on tulemused traagilised, väga raske on neid aidata, kui nad meie käest abi ei küsi. lõpetuseks tahaksin lihtsalt meenutada, et äh, see äh, sõjaline operatsioon on mõistlik ainult äh, siis, kui sellega käib kaasas ka arenguabi ähm, ning valitsus küsimuste lahendamine ning see on tegelikult siis neli sammast, millest räägiti Poodip kohtumisel. esimene on siis sõjaline, millega Äh, mina olen otseselt kokku äh, puutunud äh, võitlusterrorismi vastu, teiseks riigi või sõjaliste võimekuste parandamine ning edasi veel kaks sammast, mis meid kaudselt puudutavad, kuid mis on esmase tähtsusega kõigepealt riigi tagasitulek oma territooriumile ning arenguabi. see on äärmiselt oluline selleks, et riik kriisist välja tuua. see on minu poolt kõik, proua juhataja. Merci beaucoup, amiral. Vous l'avez cité. aitäh, admiral, te rääkisite riikidest, kes Malis kohal on, eriti Barkhani raames Eesti näiteks ja sellepärast äh, tahaksin nüüd sõna anda kolonel Rikandile. meid äh, loomulikult huvitavad teie kogemused, mis puudutavad Eesti äh, vägede kohalolekut, et millisena hindate teie sõjalist olukorda praegu ja tulevikus, aitäh! Thank you very much and, and nice to be here back. aitäh ja väga hea on siin tagasi olla, ma olin siin paar kuud tagasi. Äh, ja tahaksin kõigepealt öelda, et Eesti annab panuse Mali äh, ja laiema Saheli piirkonna äh, turvalisusesse rahvusvahelistel organisatsioon, operatsioonidel osalemise kaudu Eesti on alates kahe tuhande viieteist, kolmeteistkümnendast aastast äh, konflikti algusest juba äh, sõdureid sinna saatnud nii ma-, mm, Minusmasse kui Malisse ja selle näiteks on see, et me oleme andnud ka, osalenud EUMTi Malisse, EUCAPAS-e ja Prantsuse juhitud Barkhani äh, missiooni. E-, Eesti parlament kiitis heaks äh, viie, kuni viiekümne sõjaväelase saatmise äh, Barkhani operatsiooni raames Malisse äh, mais kahe tuhande, kaks tuhat kaheksateist ja meie kontingent seal roteerub nelja kuu baasil ja kõigepealt saadeti sõdurid kaosse. seaduslik raamistik on Mali küllakutse ja, ja jõudude sealoleku kokkulepe ja läbirääkimiste protsess Mali ametivõimudega oli üsna pikk, aga meil õnnestus äh, see protsess lõpetada kokkuleppe sõlmimisega, me hindame väga Prantsusmaa toetust, kuna meil oli üsna vähe kogemusi Aafrika riikidega suhtlemisel kahe tuhande kahekümnendal aastal Eesti täiendavad jõupingutused keskenduvad Barkhane missioonile, meie panus kahekordistub, spetsia-, eriväelased on juba äh, saa-, äh, saadetud, äh, saatmine on otsustatud sinna alates suvest ja e-, e-, Eesti osalemine Takubas Äh, edeneb hästi nii poliitiliselt kui sõjaliselt. ja kokkuvõttes äh, koostöö äh, Prantsuse üksustega Barkhani missiooni raames on väga positiivne, aga kui vaadata asju üksikasjalikumalt, siis meie väeosad on kaos. meil on seal üks rühm ja äh, ja neil on peamiselt kolm ülesannet, nad äh, patrullivad seal umbes kahekümne kilomeetri raadiuses ja tegeleme ka vägede kaitsega ja oleme ka kiirreageerimisjõudude osa. ja võib öelda, et äh, seal on peamiselt kolm väljakutset, esiteks kliima meie sõduritel oli ko-, kogemused Afganistanis ja Iraagist ja nad ütlesid, et äh, need kohad olid palju lihtsamad kui Mali kliima. kui nad loomulikult kõigepealt äh, saabusid sinna augustis ja siis oli tõesti olukord väga raske, ma arvan, et nüüd me oleme veidi õppinud, kuidas äh, kohaneda nende kliimaprobleemidega. ja teiseks on üsna selge, et keel on suureks probleemiks äh, nii eestlaste jaoks prantsuse keel kui prantslaste jaoks on raske lõimida seda eesti rühma ja rääkida nendega inglise keeles, see on mõlemale poolele raske, aga me oleme selles protsessis palju õppinud ja saame nüüd juba paremini hakkama. ja koostalitlusprobleemid ei olene sellest, et kas ollakse NATO-s ja Euroopa Liidus, vaid need tulevad ikka ette suhtlemise osas, nagu ma mäletan, Iraagis ja Afganistanis äh, Ühendkuningriigi jõududega, nüüd meil on olnud mõningaid probleeme ka, aga see on olnud väljakutseks, aga me oleme kõik probleemid suutnud lahendada. ja viimane asi, logistika, me oleme väike riik, meil ei ole lennuväge ja see on üsna keeruline probleem praeguseni oleme kasutanud Tallinna, Istanbuli, Bamako, Gao lennuühendusi aga nüüd vägede rotatsiooniga äh, äh, ka seoses e-, esimest korda üritame kasutada Tallinn-Istanbul Niamea-Gao ruut, marsruuti, et meil oleme äh, ühendust võtnud Nig-, Nigeriga, et saada viisasid ja, ja selle uue marsruudi jaoks, aga me täname Prantsusmaad toetuse eest ja me loodame, et äh, olukord selles piirkonnas äh, paraneb äh, järgnevatel aastatel, aitäh! Merci. aitäh kõigile neljale kõnelejale ja nüüd annan sõna saadikutele, kes sõna soovivad, kõigepealt Arno Danjon Rahvaparteist. aitäh, juhataja, aitäh, et korraldasite selle tutvustuse ja üritan võimalikult lühidalt rääkida. kõigepealt tahaksin mainida seda, et ei ole ühtegi lahinguvälja geograafiliselt, kus eurooplased ükskõik mis vormis ähm, kas riigina või ÜRO või Barkani äh, osana või siis Euroopa Liidu lipu all ähm, ei ole mitte kuskil üheski, ühelgi lahinguväljal nii palju eurooplasi nii äh, rah-, äh, sõjalises mõttes kui ka rahalises mõttes ei ole Euroopa kuskil tugevamini esindatud. ma ei ole kindel, et kõik siin kogus oleksid veendunud, kui oluline ja kui huvitav meie jaoks see piirkond on ma ei taha siin ebameeldiv olla, aga ma eelmisel nädalal kuulsin paljudelt kolleegidelt meie aruteludes Strasbourgis Äh, nad rääkisid äh, olukorrast äh, Lähis-Idas ja rääkisid, et väga tugevalt tuleb üles astuda Lähis-Idas varjudes ameeriklaste selja taha, aga kes soovivad jõudu kasutada, palun tulge Sahelisse. ei ole mõtet kasutada jõude operatsioonide jaoks Lähis-Idas, millega me kunagi hakkama ei saa, me võime seda teha Aafrikas, kus kõigi jaoks jagub ruumi. ja teine märkus, mul on väga kahju, et proua Markussoni siin enam ei ole. ma kuulsin, mida äh, ta ütles, võt-, panen selle kõrva taha, väga hea, aga ma siiski pean iga kord meenutama ja kah-, kahju, et ma seda kordama pean, Saheli strateegia äh, koostati üheksa aastat tagasi, üheksa aastat tagasi, kaks tuhat üksteist märtsis äh, ülemkogu kakskümmend seitse liikmesriiki, toona veel Horvaatia ei olnud liige, eh, kir-, allkirjastasid Saheli strateegia ja seal oli absoluutselt kõik kirjas, eh, julgeolek, eh, areng ja nii, ja selle seos, see oli enne, kui tekkis probleem džihadistidega kaks tuhat kolmteist, seal oli juba kõik kirjas ja mul on tõesti soov öelda, et üheksa aastat hiljem me, mida me siin teeme, et mida, mis ratast me siin leiutame Äh, väga hea, väga hea, kui lõpuks ometi hakkab see ka äh,, hakatakse seda ka ellu viima. ma küsin, et mida me siin üheksa aastat oleme teinud, sellepärast et kõik need ähm, olulised asjad, mis puudutavad arengu seotust ja töö, koostööd kohalike omavalitsustega ja nii edasi, et need on kõik olemas et väga hea, kui nüüd uuesti hakatakse sellest teadlikuks saama äh,, tore on äh,. aga nüüd mul on äh, üks märkus ja kaks küsimust. kõigepealt märkus puudutab seda sõjalist taset, et me teame, kui suur see väljakutse on ja kahjuks on liiga palju illusioone G5 Saheli võimekuse osas. liiga paljud partnerriigid arvasid, et G5 Sahel on imelahendus, nagu siin ähm, juba öeld-, tee Prantsuse äh, sõjaväe, kaitseväe juht oli äh, selle esimene, selle missiooni esimene juht. Äh, et meil ei ole õnnestunud Euroopas G5 laadset Äh, ühisväge luua, aga kui seda tehakse Aafrikas, siis tõesti väga palju aega läheb, kuni jõutakse tõhususeni. seal on tõesti väga palju probleeme liikmes-, äh, nende riikide vahel, neid üritatakse, siitpoolt ilmselt ei nähta väga hästi, meie viie tuhande kilomeetri kauguselt mõtleme, et aa, see on ühtne sahel, aga tegelikult Mali, Burkina Faso ja mm, Tšaad ja nii edasi, seal on tõesti väga erinevad äh, olukorrad, väga erinev asjade nägemine nendes relvajõududes ja ei ole mingi solvang, äh, kui öelda, et Burkina Faso armee on tõesti katastroofilises olukorras, et mauretaanlaste, Tšaadi inimeste ja Burkina Faso isikute ja Mali isikute vahel äh, on asjad väga erinevad, nii et kõiki neid koos äh, tegutsema panna ühistes jõududes, see on väga keeruline, see, selle võtab aastaid. me oleme olnud liiga idealistlikud, mõeldes, et veidi rahastust, veidi ra-, raamistust ja tuge võimaldab neil kiiresti hakkama hak,, hakata tõhusama tõhusaid äh, missioone läbi viima ja see võtab tõesti veel väga palju aega. Äh, ja see tuletab mulle meelde ühe poliitilise kaalutluse, ja see nüüd käib pigem äh, välisteenistuse kohta, et arenguabi, massiivne arenguabi, mida me anname nendele riikidele. see on nüüd veidi karikatuurne, aga kui minna Naalisse, siis Bamakos praktiliselt on kinnisvarabuum, et äh, Äh, väga palju raha tuleb sinna ise ja Mali riik ei suuda äh, kodanikele osutada esmaseid teenuseid, haridus, tervishoid, äh, kohtusüsteem, see kõik toidab terroriste, islamiste. Nad värbavad inimesi sellepärast, et Mali valitsus ei ole võimeline baasteenuseid osutama ja islamistid äh, tagavad selliste teenuste osutamise ja see on tõesti väga murettekitav, sest äh, hoolimata nendest miljarditest, mida me oleme maksnud ja tõesti äh, õige on Euroopa Liidu tasandil, et vaja on sinna raha, vahendeid suunata, aga kohalikud äh, ähm, ametivõimud ei äh, tee omalt poolt edusamme ja kui neile etteheiteid teha, siis süüdistatakse kolonialismis, neokolonialismis meid. nii et vaja on, et abi saavad riigid saaksid aru, et äh, meie abi äh, tuleb teatavatel tingimustel ja kui nad ei ole võimelised programme äh, rakendama või kui nad ei ole sellest huvitatud, kuna ne ei ole, see ei ole kooskõlas nende sisepoliitilise agendaga, siis me ei tohiks neid toetada. ja kui ma vaatan mõningaid avaliku arvamuse manipulatsioone Euroopa või Prantsusmaa neokolonialismiga seoses, siis see on tõesti talumatu. me ei Äh, me ei ole seal selleks, et äh, osutada teenuseid Euroopa maksumaksjatele, vaid äh, selleks, et osutada teenuseid aafriklastele ja kui nad ei taha korrektselt asju ajada, siis me peaksime selle abi andmise katkestama. Ma-, Mali keskosas ei ole mitte ühtegi keskosa ke,, mitte ühtegi amet äh,, kohalikku omavalitsust, kus oleks kool või tervishoiuteenuseid, Ehm, ja Mali prefektid isegi keelduvad sinna piirkonda minemast. nii et see on tõesti äh, džihadistidel on seal väga lihtne inimesi värvata. ja ma tahaksin esitada kaks lühikest küsimust. esiteks, mis saab äh, rahulepingutest, sellepärast et on rahulepingud, mis äh, on, peaksid meie jõupingutusi seal ka Äh, äh, raamistama, et mis on saanud nendest äh, rahi, rahulepingutest, sellepärast et Mali stabiliseerimine peab käima nende kaudu ja teine küsimus on sõjaline. ameeriklased on öelnud, et nemad tule-, toovad väed Aafrikast välja, see on väga murettekitav, sest see ähm, väike jalajälg, see tõesti äh, meie jaoks on väga olulised ameeriklaste luureandmed, nagu näiteks meil ei ole äh, kahjuks äh, seda logistikat, mida, mis meil, äh, mida me sooviks, et meil oleks, me sõltume väga palju ameeriklastest, et mi-, mis nendest, et kui palju infot meil on selle kohta, et mida kavatsevad ameeriklased teha, et oma vägesid välja tuua. aitäh Arno Danžanile ja nüüd SD fraktsiooni esindaja. Uh, indeed, uh, the question is kolleeg Olekas, suur tänu, esimees. ja küsimus on tõesti päris keeruline, ma ei ole just optimistlik, kui me räägime seitsmeaastasest äh, ajavahemikust. et äh, seitse aastat on äh, selles osaletud ja tõesti optimismiks ei ole väga põhjust me oleme nüüd Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis mõnda aega juba olnud. minu küsimus on, mis on see sügavam põhjus? et äh, miks äh, me niimoodi läheneme oma missioonile, et elanikkonnast lähtuvalt? meil oleks vaja integreeritud kõikvõimalikud lähenemist, meil on vaja elanikuna toetust, võib-olla peaksime rohkem selles suunas ära tegema, me oleme arutanud omal komisjonis, et et millised võiksid olla lisaressursid, kuidas võiksid autonoomselt osaleda Euroopa Liidu sellised jõud, milline on teie seisukoht, et kuidas saaks EVG paremini osaleda, võib-olla ei ole mandaat piisav selle Euroopa missiooni jaoks et see on lihtsalt äh, koolitusmissioon. Prantsusmaa teeb äh, ise väga palju koos äh, oma liitlastega, aga tuleb öelda, et pärast seitset aastat on meil rohkem hukkunuid selles piirkonnas. ja just selgitasite, et parajasti on uus kriisilaine algamas. see tähendab siis, et suhted kohalikega ei ole kuigi head ja meil ei ole piisavalt võimekust, et ähm, seda agressiooni peatada, aitäh. Renew äh, fraktsiooni nimel Petrus Ostrevitšus, palun. suur tänu, suur tänu kõigile, kes on siia tulnud, et arutada sellel väga pakilisel teemal. et selle pakilisus ei ole viimase kümne aasta jooksul sugugi vähenenud ja ei pruugi seda teha ka järgmise kümne aasta jooksul, kui meie äh, reageering ei ole tõhus ja õigeaegne. tõepoolest, tegemist ei ole ainult piirkondliku julgeolekuohuga, vaid äh, see on ka julgeolekuoht Euroopale. küsimus on ainult ajas. mingil hetkel jõuab see teatud kujul ka siia ja mõjutab ka Euroopat ühel või teisel tasandil. nii et minu küsimus oleks, et milline äh, on olnud liikmesriikide reageering pärast neid konverentse, mis on piirkonnas äh, toimunud ja mis veel tulevikus toimuvad. kas võib-olla optimistlik, kas liikmesriigid äh, lubavad omalt poolt suuremat äh, osalust ühisoperatsioonides. Mm, milline on teie arvamus? ja kui nüüd rääkida sellest, et äh, ressursse on puudu, kas te peate silmas inimressurssi? ma pean siis silmas sõjaväelist vastust või on puudu pigem teatavast materiaalsest baasist, mis on see, millest äh, kõige rohkem puudust tunnete just sõjaväeliste operatsioonide puhul? muidugi on täiesti õige, et, et tuleb tegeleda ka riigi ülesehitamisega. kui aga on teatavad äh, alustala puudu, siis on väga raske midagi käega katsutavat ära teha ja midagi muuta. kui ei ole korralikku tervishoiusüsteemi näiteks, siis on väga lihtne inimesi, kohalikku elanikkonda manipuleerida. nii et äh, arenguabi tuleks tõepoolest suunata ka riigi ülesehitamisse, võimekuse ülesehitamisse võib-olla lähiaastatel on siis äh, loota ka positiivseid äh, Ähm, tulemusi või vähemasti mingitki muutust, vastasel juhul me lihtsalt ähm, tammume paigal ja ei jõua mitte kuhugi. nüüd äh, taustadokumentides oli väga tugev sõnum, et on vähenenud äh, avalikkuse toetus, ma ei tea, miks siin just Prantsusmaa väed on eraldi välja toodud, aga igal juhul Prantsuse vägede puhul ei ole ärilist avalikkuse toetust. kuidas on lood rahvusvaheliste vägedega, et kui me räägime Euroopa Liidu või ÜRO vägedest, et kas, kas siin on probleem just nimelt Prantsusmaa kohalolekus või on igasugune väliskohalolek negatiivse maiguga selles piirkonnas? ja sellega jõuan ka poliitika kujundamise juurde kas võiksite lõpetuseks natukene põhjalikumalt kirjeldada vastaspoolt? Need, kes võitlevad äh, riigi vägede vastu ning meie vägede vastu, kes nad on, kas need on välisvõitlejad? kas nad on tulnud üle piiri? me räägime siin just Malist ja Burkina Fasost Nigeeriast. kas äh, nad ületavad äh, piiri ja võitleb mõlemal poolel, kas on pigem siis piirkonnapõhine või hõimupõhine? ja lõpetuseks. julgeolekuolukorra halvenemine, kuivõrd see mõjutab äh, niinimetatud rändekriisi? kas need kes võitlevad meiega ja kohaliku elanikkonnaga, kas nad on ka, kas nad tegelevad ka inimkaubandusega ja rändajate toomisega Euroopasse eh, ja ka mujale, sest et eh, see on ilmselt päris hea ärimali, millest on võimalik rahastada ka teisi tegevusi. Need oleksid siis minu küsimused, aitäh. tänan sõna härra Basseskule Thank you. Um, <clears throat> Madam President. suur tänu, esimees. ma ei teagi, kas on äh, lihtsam, kui ma räägin inglise või rumeenia keeles. Äh, ka mina olen lugenud Kontrollikoja aruannet, mis puudutab tegevust Saheli piirkonnas. missiooni ettevalmistamisele lähenemine. ja siis ka abisaajate riikide reaktsioon nende mõle, nendes kahes aspektis on aruanne väga negatiivne nii et äh, kui seda aruannet tõsiselt võtta, siis ei ole meil just hästi läinud. mida saaksime ära teha, kui riik, kus siis Euroopa Liidu missioon abi annab, ähm, tegelikult ei ole valmis äh, ise investeerima raha ega sõjaväevõimekust, kui need riigid lihtsalt ei ole huvitatud nii saan mina Kontrollikoja aruandest igatahes aru. ma arvan, et eh, esmajoones tuleks poliitiliselt sekkuda. me peame välja selgitama, mida need abisaajad riigid tegelikult soovivad. Saheli piirkond on ääretult suur, nagu härra kindral ka ütles, et ei ole võimalik jõuga äh, Ähm, midagi seal peale suruda, kui on ainult neljakümne viie tuhande pealine äh, vägi meie kasutuses. jah, tihtipeale Euroopast mul on kahju, et me ei saa kellegi oma vaateid peale suruda, aga me peaksime keskenduma pigem sellele, kuidas me saaksime olla solidaarsed oma sekkumistes Sahelis. Prantsusmaa on äh, põhilise osa koormast enda kanda võtnud ja me võiksime vaadata tagasi ajalukku, et sellest natuke õppida. mõned riigid saavad välja panna suurema sõjalise võimekuse, neil on võimalik äh, rohkem osaleda neis tegevustes. ma arvan, et me peaksime selgitama ka olukorda Euroopa kodanikele. see olukord Sahelis tundub olevat lõputu ja tundub, et me lihtsalt äh, kühveldame sinna raha ja kuigi palju vastu ei saa. siin tuleks rohkem teha jõupingutusi diplomaatia vallas. me peaksime püüdma leida äh, häid partnereid nende abisaajate riikide seas ning meil on vaja ka piisavalt head varustust Äh, vägedele ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid osalema. lõppude lõpuks tegemist Euroopa Liidu ähm, juhtmissiooniga. me peame seda ka vastavalt ähm, käsitlema. pärast ähm, Berliinis toimunud arutelu äh, ma ka süvenesin rohkem Sofia ja Vahemere teemadele ja mulle tundub, et äh, me justkui ei taha ikkagi tegelikult ähm, Sahelis aktiivselt ähm, tegutseda. on selge, et ähm, diplomaatilistest jõupingutustest äh, ei piisa, nagu me oleme viimasel ajal näinud, siis meil on vaja ühelt poolt diplomaatiat ja teisalt on meil vaja ka võimekust äh, tõepoolest äh, ka läbi suruda oma soove näiteks kui me kritiseerime otseselt Türgit, aga Türgi suudab oma sõjaväega oma huve kaitsta meil on vaja Sahelis olla tugevamad, neli tuhat viissada sõdurit ei ole piisav ja see mandaat ei ole piisav, mis on antud Saheli jaoks. ma arvan, et äh, nende äh, vägede mandaat tuleks läbi vaadata. ning me peaksime arutama seda ka äh, sõjaväe personaliga, et me tõepoolest äh, saavutaksime kõige sobilikuma mandaadi. mina ei ole muidugi neil teemadel tingimata ekspert, aga lihtsalt lugedes Kontrollikoja aruannet, arvan, et võime teatavaid järeldusi teha. kui tõesti seda aruannet hoolikalt lugeda. mulle tundub, et seal on väga selgelt öeldud, et me lihtsalt raiskame raha. küsimus on nüüd selles, kui palju raha me oleme veel valmis raiskama mitu aastakümmet me veel seda teeme, sest et praegusel hetkel on selge, et me ei liigu õiges suunas, vaid me lihtsalt säilitame praegust olukorda, mis ei tule kasuks ei Saheli riikidele ega ka meile. aitäh. Merci, je passe la parole à monsieur Pet-. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Peters. Thank you, madam chair uh,, first of suur tänu, esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki kõnelejaid info eest ning eh, see tõesti ka näitab, kui oluline on see, mida olete juba ära teinud eh, selles tähtsas sektoris. muidugi kaasnevad sellega ka märgatavad riskid. nüüd eelmisel nädalal Strasbourgis eh, siis me arutasime raportit ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika kohta, see oli kolleeg Danšani raport ning minu küsimus oleks, et milline on teie reaktsioon selle Türgiga seotud punktile, ma tsiteerin siit, et teil oleks lihtsam vastata. see on siis see, mille me vastu võtsime Strasbourgis eelmisel nädalal. seal on siis öeldud, et selles kontekstis Euroopa välisteenistus ei ole määranud sobilikke indikaatoreid, et Äh, hinnata tulemusi Nigeris ning missiooni tegevuste hindamine ja seire olid ebapiisavad ega võtnud arvesse äh, selle mõjusid. minu küsimus oleks, et mida teie arvate sellest olulisest lõigust raportist, mille me eelmisel nädalal Strasbourgis kinnitasime, aitäh! suur tänu ja nüüd on sõna kolleeg Valesil kuue fraktsiooni nimel. suur tänu, suur tänu teie ettekannete eest. pilt on üsnagi sünge ja mulle jääb mulje, et hoolimata sellest strateegiast, mis juba mõni aasta tagasi välja arendati, näib, et asjad tegelikult paremaks ei muutu. ja nagu äh, Einstein kunagi ütles, siis äh, on hullumeelsus üritada üha uuesti teha sama asja, oodata erinevaid tulemusi. milline on teie arvamus, kas sõjaväeline lahendus on üldse võimalik või arvata, et tuleb äh, leida mõni uus lähenemine. tundub, et äh, ühel näol, kui ma õigesti aru sain, et ähm, need riigid on niivõrd äh, nõrgad, niivõrd haavatavas olukorras, et seal on tõesti viljakas pinnas džihadistidele. nagu Petres ka ütles kui selle olukorraga ei tegeleta, vaesuse määr selles piirkonnas, kui see ei lange, kas see ei tähenda mitte, et on väga-väga raske leida sõjaväeline lahendus? suur tänu. Euh, väga palju küsimusi. ma vastaks ise mõnele küsimusele, see, mis puudutab äh, mis on puudu Mali missioonil, eh, miks ei saa tõhusam olla? kas personali puudus, mandaadi puudus või eh, eh, vägede puudus või relvastuse puudus ning mis roll võiks olla näiteks Euroopa missioonil milliste, millised teised Euroopa riigid on andnud märku soovist äh, jõupingutustes osaleda ning äh, see ja tahaks teada ka operatsioonist Takuba, äh, mis, millised Euroopa riigid on positiivse vastuse andnud? mitmed kõnelejad rõhutasid ähm, välispartneritega koostöö tähtsust. kes võiks mängida olulist äh, rolli? Äh, ning äh, üsnagi, üsnagi kainelt arutati seda, mis, mida saame nendelt küsida, mida nad on võimelised meile andma ja mis äh, Äh, on koha peal, äh, kuidas tegutseb koha peal teised jõud, kellega võib-olla me ei ole väga kooskõlas. annan äh, sõna siis ähm, nüüd eelkõnelejatele. Ähm, suur aitäh. väga head küsimused alustan kahe tuhande üheksa, üheteistkümnenda aasta strateegiast äh, rääkides. me vaatame seda üle ning äh, täna teiega seda äh, arutamine on üks osa sellest. kaks olulist muudatust, mis ähm, äh, Äh, on väga oluline, meil on vaja äh, aru saada, äh, krii-, mis kriisiga tegu on, väga palju on keskendatud Malile, kuid kuna nüüd rünnakud on toimunud Burkina Fasos ja Nigeris, Tšaadis on veel oma probleemid, see on võtmetähtsusega. ma olen olnud kohtumistel kõrge esindajaga korduvalt, kus oleme väga selgelt öelnud, et need valitsused peavad osalema, peavad sekkuma ning oleme ühes nendega eh, eriti haavatavad piirkonnad välja selgitanud. kui te vaatate Saheli ajalugu, siis seal on alati olnud tohutu suuri piirkondi, eh, kus on nomaadid liikunud kuid teatud rühmitused on keskendunud neile piirkondadele, kus riigi kohalolekut ei ole tajutav ning siin eh, peame, eh, peavad need viis riiki sekkuma eh, ja Euroopa riigid sekkuma, sest julgeolek üksinda ei, sellest ei piisa. üks päev on need inimesed tavakodanikud ja teise, teine päev on nad äh, inimkaubandusega seotud. see on ka põlvkondlik küsimus. Äh, noored tihtipeale ühinevad selliste rühmitustega, väga palju on vaja selles osas midagi ära teha, võib-olla kindral soovib sellest pikemalt rääkida. meie üritame toetada reforme, toetame valitsusi reformide läbiviimisel ning otsustame ühes nendega ning äh, see on ka üks küsimusi märtsi konverentsil, millisedes geograafilistes piirkondades on vaja rohkem teha arenguabi osas, julgeoleku osas, riigi kohaloleku osas, andes alternatiive inimestele, et nad saaks äh, elatist teenida. küsiti Mali rahuprotsessi kohta üheksateistkümnendal toimus äh, kohtumine ehk siis paar päeva tagasi ning äh, see käidi välja kui äh, ajalooline kohtumine. Nad ei ole viis kuud kohtunud Kidali probleemide pärast, nüüd aga oldi kohal, kohtuti ministritega, Alžeeria minister oli kohal, nagu teate, Alžeeria juhib seda protsessi ning äh, keskendutakse Kidali probleemidele ning äh, samuti ka äh, arenguküsimustele finantseerida just eriti põhjapiirkondi. kuid tulles tagasi strateegia juurde, siis see on väga tähtis ning kuulates teie muresid, siis arvan, et see on ka väga oluline seda ära märkida. nüüd immigratsioon kõik Saheli piirkonnas. ma olin Taani suursaadik Burkina Fasos ja Nigeris aastaid tagasi ning väga palju küsimusi selles piirkonnas on omavahel väga tihedalt seotud, nii et äh, osa immigratsiooniküsimustest on seotud ka äh, sellega, kuidas need inimesed illegaalselt äh, elatist teenivad, teame, salakaubavedajatel on oma öö, ehm, oma öö, eh, transpordi öö, eh, teed, kord transpordivad nad inimesi siis relvi ning eh, teeme koostööd Mali ka ja Aafrika Liiduga, et nad oma jälgimispunkti üles ehitaks Malis, et saada teada rohkem relvastatud rühmituste kohta Lääne-Aafrikas, nad juba ehitavad seda üles. nagu ma ütlesin, kriise on väga palju ning sellepärast integreeritud lähenemine on võtmetähtsusega. see oli väga eh, pikk vastus, aga olukord on kompleksne. ja nüüd kindral Pulkinen, palun. suur aitäh ma üritan keskenduda eh, koolitusmissioonile ja Ameerika osalusele. see teeb eh, muret eh, meile kõigile. sest julgeolekuolukord pidevalt harveneb, halveneb. <clears throat> sest äh, meil on vaja ameeriklaste toetust laiemalt äh, kogu Aafrika kontinendil. ma äh, pühapäeval sõidan Ameerika Ühendriikidesse, see on üks minu põhilisi sõnumeid meie Ameerika sõpradele, see, tuletada neile seda meelde, see on kogu Põhja-Atlandi organisatsiooni julgeoleku küsimus äh, ning äh, võttes arvesse, mida mainiti äh, vastastest, siis loomulikult me tähelepanelikult jälgime, äh, kuidas äh, välisvõitlejad jõuavad Saheli piirkondadeni, meil ei ole otseselt tõendeid, kuid oleme esmaseid märke juba näinud, nad Nad on, nad õpivad kiirelt, nende taktika ja tehnika on väga hästi eh, arenenud, nad on eh, õppinud Süürias väga palju ja nad kasutavad seda, mida nad õppinud on Süürias, Iraagis, Afganistanis. see on loomulikult murettekitav, sest eh, see paneb kohalike jõudude usaldusväärsuse kahtluse alla see näitab, kui hästi ettevalmistatud ja relvastatud džihadistid on ning äh, kohalikud äh, mõnikord äh, noorte frustratsioon riigi olukorra pärast, konfliktide pärast riigis nii suur, et nad, nad on ja pealegi džihadistid on väga osavad Äh, värbajad, nad kasutavad videoid nagu äh, Daesh kasutas Süürias ja Iraagis, äh, pöörduvad noorte poole. et nende värbamine selles mõttes praegusel hetkel toimub, toimib väga hästi. mis puudutab nüüd Euroopa Liidu Mali missiooni, siis et oleme loomulikult kõik frustreeritud, et tulemused pole olnud piisavalt head, pole olnud piisavad viimase äh, aja vältel, olukord on loomulikult muutunud viimase nelja aasta jooksul. ning äh, selge see, et me peame midagi veel tegema, kuid äh, samas investeeringud, mille oleme juba teinud, on olnud hea ning Euroopa maine on väga hea. meie koolitajad on alati hästi vastu võetud, meie vastu pole mingisuguseid meeleavaldusi olnud. ning võib-olla läbi meie äh, toetusviisi ning see, et me otseselt lahingut ei löö, see on, äh, see on äh, Äh, võib-olla näidanud, äh, on meid, on suhtumist meisse positiivselt mõjutanud. mis puudutab nüüd äh, UTM-i tulevikku ja seda, kuidas on meil võimalik reageerida, vastates, kasutades Euroopa poolseid vahendeid, siis loomulikult me peame olema integreeritud lähenemise osa. ma ütleks, et selles olukorras ei ole mitte mingisugust sõjalist lahendist võimalik leida vähemalt mitte Lääne-Aafrikas. kombineerida on vaja oma tegevusi teiste Euroopa Liidu tegevustega, eh, lootuses, et meil on selleks võimalus. praegusel hetkel eh, on, praegune mandaat on eh, piisav, kui me saaks pisut saaks veel paremini toetada oma koolitajasüksusi, oleks see parem. küsimus on selles, kuidas oma tõhusust suurendada, võttes arvesse, meil on inimressursid olemas ning meil on toetajad liikmesriikides ning Euroopa võimekus ka tehnikaga aidata, suureneb. nii et äh, see suurendab äh, märkimisväärselt meie usaldusväärsust. selge on see, et asi pole lihtne. meil on vaja kõigi liikmesriikide nõusolekut, Sahara riikide nõusolekut, et nad on nõus meie toetust vastu võtma. Burkina Faso on kindlasti riik, mis vajab kahe bilateraalset toetust ja vaatame, kuidas võimalik meie sõjalist toetust sinna laiendada, see on keeruline, kuid see on vajalik, aitäh. suur aitäh, kindral, admiral, kas te soovite Eh, midagi lisaks öelda näiteks Takuba kohta? enne kui me räägime vajadusest eh, ja Takubast, ma tahaks kahes punktis midagi öelda. siin öeldi, et Prantsuse riigid eh, või väed võeti halvasti vastu Saheli elanike poolt, ma tahaks vastu vaielda, sest meil on Äh, äh, väed koha peal ja nad on hästi vastu võetud, nad annavad, äh, nad julgestavad, kohalikud suhtuvad neisse sõbralikult ja hästi. nii et võib-olla see võib tekit- või mingi, võib-olla säutsudest on jäänud vastupidine mulje, kuid kui me vaatame näiteks seda, mida öeldakse poliitikute poolt või meedias, see ei Eh, näita alati täielikult olukorda koha peal, nii et oleme üldiselt eh, hästi vastu võetud nende poolt, keda eh, me julgestame ning loomulikult soovime jätkama, minu meelest järjekindlus näitab pigem kannatlikkust, mitte hullumeelsust, võitlus džihadismi vastu on pikaajaline, see kestab veel mõnedki aastad, enne kui on võimalik äh, tulemusteni jõuda, kuid rahvusvahelise džihadismi vastu võitlemine võtab aega. seega on vaja pikaajalisi jõupingutusi, mis pole ainult äh, äh sõjalised, kui globaalne lähemine võtab samuti aega. nüüd äh, siis äh, ameeriklaste äh, lahkumise tagajärjed või terroristidega koostöö teiselt poolt. Äh, praegusel hetkel on Saheli piirkonnas äh, väga palju erinevaid missioone ning ka tegevusvõimalusi. Äh, sõltuvalt poliitilistest otsustest, demokraatlikest otsustest, iga armee võimekusest on võimalik näiteks võimalik tegutseda rünnakutes terroristide vastu, on võimalik logistilist abi esit-, osutada, õhutransporti, meditsiinitransporti, samuti on võimalik riskianalüüsi teha, nii et arvan, et Euroopa või äh, üksustel on ühesõnaga mitmesuguseid võimalusi tegutseda Saheli piirkonnas. meie Saheli koalitsioon on arengufaasis, soovime seda edasi teha, soovime kaasata erinevaid riike erinevatel tasanditel erinevate võimalustega. kui te kardate kuuma ja prantsuse keelt ei räägi, siis äh, suudame, nagu me oleme seda teinud eestlastega, teid äh, lõimida äh, suurepäraselt, sest kõigi jaoks jätkub ruumi, erivägede jaoks. näiteks rakkerühm Takuba, mis tähendab siis, et kaasatakse eriüksused liik-, Euroopa riikidest ning äh, Eh, nad eh, toetavad Mali jõudusid võitluses eh, terroristide vastu, eelkõige just Liptaku piirkonnas ehk siis taaskord kolme piirkon-, piiri lähe-, kolme riigi piiri lähedal. Nad, nad ning Takuva, nagu nad on teinud Afganistanis ja mujal Nad oskavad väga hästi koolitada, parandada kohalike jõudude ehm, tegutsemistaset ning eh, ühtlasi ka rünnata terroriste, mida, kes tuvastatakse eh, meie vägedele kättesaadavate meetodite abil. ning eh, kui ameeriklased soovivad lahkuda, siis on meil loomulikult veelgi enam vaja Euroopa jõudusid, meil oleks vaja, eh, meil on vaja transpordi, lennuteid, eh, samuti on meil vaja luuretegevust droonidega ning Euroopa, eh, e-, eurooplastel on need vahendid olemas ning nad saavad tegutseda integreeritult ning otsuse langetus äh, tase poliitilisel tasandil on kergesti integreeritav äh, sõjalises tegevuses ning äh, mis puudutab veel vahendeid, siis mis, mida on kõige rohkem vaja, kas inimressursse, rahalisi vahendeid, ma vastaks, et kombineeritud äh, kombineeritult kõike ja meil on selleks, et me saaks tõhusalt tööd teha, äh, kui me soovime tõhusalt tegutseda sellise keerulise vastase vastu, siis meil on vaja ähm, sõdureid, kes on hästi treenitud, koolitatud, äh, ettevalmistatud, neil on vaja äh, materjali, neil on vaja hästi koolitatud äh, juhte, kellel on selge missioon ja kes suudavad oma äh, vägesid juhtida äh, ja kes ei lase jalga esimese rünnaku eh, puhul, ühesõnaga meil on vaja eh, usaldust, eh, materjali, koolitust, ühesõnaga me ei saa lihtsalt rääkida siin finantsvahenditest või inimressurssidest. see on ka see, mis näitab armee tugevust, mis näitab Prantsuse armeed tugevust ja mida me loodame näha ka Saheli riikide vägedes. ning eh, kas teie soovite samuti midagi lisada, kolonel eh, Rakker, sest oleme nüüd eh, oleme nüüd oma koosolekuga esimese poolega ühele poole saanud. Yeah, I can just comment that uh, as I am attaché in, in ma saan lihtsalt kommenteerida, et ma olen äh, Prantsusmaal, Belgias ja Hispaanias atas-, kaitseatašee ja kui ma kommenteerin seda aega, millal me alustasime aruteludega prantslastega, et äh, Eesti liitub Barkhani operatsiooniga kaks tuhat seitseteist, siis äh, huvi eurooplaste puhul on äh, Äh, väga palju suurenenud, eriti sõjaliselt poolelt, et me oleme jaganud äh, teavet nii palju, kui meil seda on, ähm, õiguslikke küsimusi, et kuidas me neid oleme lahendanud, sellepärast et äh, see on veidi erinev Euroopa Liidu, kui mandaat on Euroopa Liidu oma, NATO oma või ÜRO oma, et vaja on need probleemid lahendada Saheli riikidega ja see on väljakutseks. ja me oleme jaganud oma kogemusi, mis meil on olnud äh, Äh, seal, selles piirkonnas. me oleme väga optimistlikud äh, selles osas, et äh, tulevikus võiks rohkem eurooplasi olla Barkhani kaasatud. aitäh ja ma arvan, et Arnaud Danjon soovib veel viimase kommentaari teha omalt poolt. jah, tahtsin lihtsalt tänada ja rõhutada äh, seda väga huvitavat lähenemist Euroopa poolt, et e, Eesti poolt, et see on tõesti euroopalik lähenemine, et kõik saavad väga hästi aru, et julgeoleku ja kaitseprioriteedid Euroopa puhul ei ole seotud sahe, Eesti puhul ei ole seotud saheliga, kõik saavad sellest aru, aga hoolimata sellest Eesti märkimisväärselt öö, ähm, osaleb Malis, eriti võttes arvesse Kaitseväe suurust ja Eesti on saanud aru, et oluline on öö, äh, olla solidaarne öö, ähm, teistega selleks, et öö, äh, oma huve kaitsta ja öö, ähm, minu meelest on see väga märkimisväärne suhtumine, see on tõesti eeskuju jaoks Euroopas ja ma tänan teid selle eest. ja teine asi, mida tahtsin öelda, see puudutab nüüd EUTM missiooni. ma kohati kuulen, et võrreldes Maliga on mõned liik-, liikmesriigid ähm, vaoshoitumad, et nad ei soovi osaleda, kuna tegemist on prantsuskeelse piirkonnaga, et äh, see on prantsuskeelne missioon prantsuskeelses piirkonnas, me oleme seda korduvalt kuulnud, kas täna hommikul see argument äh, tundub olevat täiesti mõistetav, aga siin on üks probleem. mina olen just tulnud Somaali, eh, Somaaliast, et meil on seal ka EÜTM missioon ja on ähm, ja Somaali missioonil ei toim-, ei osale ka väga paljud, ehkki see on äh, äh, ingliskeelne missioon, et need äh, riigid, kes ei äh, tule Malisse, need ei lähe ka teistele Euroopa missioonidele. nii et see, need argumendid, et tegemist on prantsuskeelse missiooniga, prantsuskeelse piirkonnaga, need ei päde. aitäh, tahaksin tänada meie kõnelejaid mm, nende väga huvitavate asjade eest, mida te meiega Äh, täna hommikul jagasite, äh, nii et äh, saadan välja need, kes ära lähevad, meil on paariminutiline paus ja siis lähme teise osa juurde, mis, kus me käsitleme siis olukorda Burkina Fasos. lugupeetud äh, kolleegid, teen ettepaneku, et jätkaksime, tahaksin äh, tänada uuesti äh, kindral Pulkineni ja proua Markusseni, et olete meiega täna, terve tänase hommikupooliku. ja nüüd Skype'i teel ühineb meiega härra Andrew Leibovitš, kes on siis äh, teadur äh, Euroopa Välisasjade Nõukogus. Äh, ei, ja, ja siis räägime siis äh, räägime siis see, see Burkina Fasost, võttes arvesse seda, mis seal sellel täna öösel toimus, et kolmkümmend kuus tsiviilisikut on surma saanud äh, rünnakus ja see äh, veresaun äh, lisandub paljudele teistele ja inimeste mm, ohustamisele Burkina Fasos, et äh, õpilased ja õpetajad ei julge näiteks kooli minna Burkina Fasos, selles riigis on tegemist tõesti olukorra süstemaatilise destabiliseerimisega ja see olukord on sinna levinud Malist, millest me just rääkisime ja äh, see olukord on teravnenud, aga ähm, juba pikalt on Euroopa Liit ka on tegev olnud seal erinevates valdkondades, tegemist on siis äh, riigijuhtimise, äh, turvalisuse, veevarustuse, avalike teenistuse äh, olulise eelarvetoetusega, rohkem kui miljard eurot on kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani antud Burkina Fasole kõigi Euroopa Liidu instrumentide kaudu ja Burkina Bee, Burkina Faso ametivõimud tunduvad olevat suurtes raskustes, kuna on järjest rohkem vägivalda. härra Leibovitš, kui te öö, äh, olete meiega ühenduses ja ma öö, äh, saan aru, et see nii on, siis ma paluksin teilt, teid esimesena sõna võtta, et te aitaksite meil analüüsida öö, äh, selle öö, olukorra tekkepõhjuseid, millega Burkina Faso praegu silmitsi seisab, et te räägiks meile oma äh, seisukohast, et äh, seoses selle riigiga tuletan meelde, et äh, selles riigis toimuvad sellel aastal ka valimised. aitäh väga kutse eest täna sõna võtta. mul on väga kahju, et ma ei saanud isiklikult Brüsselis olla ja räägin New Yorgis siis kas väga hilisel või väga varasel tunn-, tunnil ja mul paluti anda jul-, ülevaade julgeolekuolukonnast Burkina Fasos, et tõesti, tegemist on väga ohtliku äreva ajaga, sellel nädalal toimus jälle tsiviilisikute veresaun Matinga provintsis ja e, nüüd toimub e, neljakümnetunnine ametlik leinaaeg ja see on, kaks tuhat üheksateist oli kõige äh, suuremate ohvritega aasta viimastel aastatel. Ähm, tuhanded sõdurid on samuti hukkunud ähm, lisaks tsiviilisikutele ja julgeolekuolukord Burkina Fasos on järjest halvemaks muutunud, muutunud järjest murettekitavaks alates džihaadi rühmituste sissetungist kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja osa sellest, nendest probleemidest on omistatud Compaoree režiimi äh, langemisele, mis tõesti tekitas väga palju probleeme äh, valitsus, äh, riigijuhtidele ja relvajõududele, aga probleemid ei, ei alanud ainult siis ja vaid äh, need on tingitud äh, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast toiminud, äh, toimunud Põhja-Mali piirkonna džihaadi rühmituste poolsest mm, ülevõtmisest, et ähm, mm, ja mõned äh, džihaadi rõhutused on kohal olnud alates Burkina Faso rahutuste tekkimistest. paljud probleemid on alanud äh, Põhja-Saheli äh, piirkonnas. Ansar al-Issam on seal te-, tegutsenud, mida juhib Ibrahim Alam Diko ja Mali Äh, Amadou Kufa äh, oli äh, Malis vanglas, lasti lahti ja siis kaks tuhat seitseteist suri ähm, ja tema on asendanud tema vend Jafar ja aga nüüd on seal kaks suuremat rühma Al-Qaeda ja Islamiriigi Mm, võitlejad ja nende ehm, liikmed ühinevad JNM-iga või ISGS-iga ning äh, augustis kaks tuhat üheksateist Burkina Faso armeed rünnati Kutukonis ja väideti, et äh, JNIM-i ründajad osalesid selles ja on väga palju rünnakuid ka idaosas, Kulla äh, kaevurite ja eraisikute, tsiviilisikute vastu ja see ohustab ka Lääne-Aafrika riike, ähm, sest ähm, seal Burkina Faso sellest osast on juurdepääs nendele riikidele ning on ähm, väga palju nüüd keskendutud Saheli piirkonnale, on rünnatud Äh, äh, džihaadi rühmitused on ründanud mitte ainult, rünnanud mitte ainult sõdureid, vaid ka tsiviilisikuid ja järjest rohkem ka kristlasi. Need äh, rünnakud peavad õõnestama riigi kohalolu ja rünnatakse isikuid, keda kahtlustatakse, et nad informeerivad ähm, Prantsuse relvajõude ja oma riigi relvajõude äh, džihadistlike rühmituste liikumistest äh, ja seal on väga palju ka enesekaitserühmitusi ja äh, ja seal on ka äh, kohalikud rühmitused, mis omavad häid sidemeid kohalike juhtidega. nii et ähm, äh, seal on väga palju fulaani võitlejaid, kohalikke džihaadi rühmitusi ja seal on tõesti väga palju probleeme Äh, mida nimetatakse isegi juba Fulani džihaaniks, need äh, väited tihti ei ole päris õiged, seal on oht, et äh, häbimärgistatakse tervet, tervet kogukonda, aga džihaadi rühmitused on väga palju rõhutanud Fulani isikute värbamist ja et ehkki seal on tegelikult väga palju erinevaid etnilisi rühmitusi ja oht ei ole mitte ainult selles, et džihaadi äh, rühmitused laiendavad ala, vaid äh, äh, suureks probleemiks on ka kohalikud mässulised, nii et julgeoleku olukorras ei ole probleemiks mitte ainult džihaadi ähm, ähm, rühmitused, vaid tõesti väga palju on ka lihtsalt rahulolematust. me oleme näinud et äh, võeti vastu seadus, et vabatahtlikud võivad äh, toetada julgeolekujõude. Mm, mm, see tähendab, et sellised rünnakud ja kuritarvitused äh, muutuvad järjest levinumaks ja et kui seal on veel ka vabatahtlikud, kelle osalemine ei ole hästi raamistatud, nii et on ka väga palju vasturünnakuid äh, džihaadi rühmitustelt ja see muudat-, tähendab väga suurt ohtu Burkina Faso eraisikutele. nii et vaja on äh, mõista, kui vaja on, kui väga on vaja poliitikat ja, äh, ja selle piirkonna mm, paremat haldamist. Poo tippkohtumise tulemused, kus olid siis prantslased ja ühise välis- ja julgeolekupoliitika esindajad. Ähm, oluline on kohapeal kohalolek, seda on juba väga pikalt äh, soovitatud, mitte ainult äh, koolitust parandada, vaid äh, vaja on vältida mm, hirmutegude toimepanemist tsiviilisikute vastu, vara, vaja on paremat koolitust ja vaja ja piisavalt ei tegeleda hooletusse jäetud piirkondadega. Äh, Burkina Fasos on vaja tõesti ka, äh, reformida riigi suhtumist valitsusse ja vaja on äh, tegeleda selle halveneva poliitilise ja julgeoleku olukorraga, eriti võttes arvesse, et tegemist on valimiste aastaga. alati tuleb kas seda meelde tuletada, et riik peab mitte ainult teenuste osutamisega paremini hakkama saama, vaid paremini äh, valitsema ja erinevalt valitsema, äh, valitsema teistmoodi, et ei tekiks äh, samasuguseid probleemi, millest kõik need, samasugust olukorda, millest kõik need probleemid on alguse saanud. aitäh selle ülevaate eest, mis on tõesti väga murettekitav ja rääkisin Euroopa Liidu tegutsemisest äh, ja nüüd äh, tahaksin rääkida Euroopa Liidu tegutsemisest julgeoleku küsimustega seoses. Euroopa Liit on tugevdanud oma kohalolu Sahelis äh, ja tugevdanud äh, piirkondlikke koostöövõimalusi, aga kohalolu Burkina Fasos on üsna piiratud. annaksin nüüd sõna proua Markussenile ja pärast kindral Pulkinenile meid väga huvitavad teie hinnangud olukorrale ja ka sellele, mm, kuidas te hindate Euroopa Liidu võimekust Burkina Fasos, et äh, kuidas äh, toimida, millised on võimalused, millised on ka takistused, millised on raskused, sest äh, tõesti, seal on suuri raskusi Euroopa Liidu kohalolu aktsepteerimisega. proua Markusson, palun. aitäh, aitäh ka selle eest, et jagasite seda analüüsi ma loodan, et meie äh, kõneleja endiselt kuuleb meid Skype'is kaudu. üks kommentaar selle kohta, mida me just kuulsime, et kogu see äh, rahvuste küsimus on väga oluline ka Burkina Fasos, aga meie analüüs on, et fulaanid, et seal on erinevad e-, etnoste vahelised äh, konfliktid, mida kasutatavad erinevad rühmitused väga oskuslikult ära aga me näeme, et seal äh, mängib rolli ka kliimamuutuste küsimus kogu selles piirkonnas, sest äh, seal on äh, vähe ressursse, mida on ähm, järjest raskem kasutada perekondadel ja karjakasvatajatel. ma tahtsin öelda, et ähm, me oleme väga mures ja väga solidaarsed Burkina Fasoga tegemist on äh, riigiga, me oleme siin korduvalt rääkinud äh, Sahelist, äh, kes kaldkriips Malis, aga Burkina Faso tegelikult on meie jaoks osa sellest analüüsist ja Burkina Fasole pöörame samuti väga palju tähelepanu. poliitilisel tasandil oleme olnud väga mures, et president pikka aega oli väga äh, tark inimene pärast pikaajalise poliitilise kana- äh,, karjääriga äh,, ja me oleme oma analüüsis võtnud ja, äh, arvesse neid ja, ja mm, analüüsinud neid ohte, mis seal on olnud ja kui tahad, režiimi vahetus on praegu ka asi, millega me arvestame et me oleme väga palju teinud ära arengukoostöö raames ja aga ka poliitiliselt miljard eurot on investeeritud kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, seda on üsna palju. ja ma olen ja, ja kindral räägib võib-olla ka seda, sellest regionaliseerimisprotsessist, mis tähendab seda, et ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika raames äh, Äh, on võimalik Burkina Fasot toetada, aga kui vaadata Burkina Faso eripärasid, siis neil oli pikka aega üks parimatest äh, piirkonna rahandusministritest, mis on oluline. Nad äh, mõtlesid välja uusi asju, millest võiks vaadata, et kas oleks võimalik kasutada neid ka teiste riikidega, tegemist oli eriolukorra kava Saheli jaoks äh, ja see, tegemist oli arenguinstrumendiga, mille koostas äh, Burkina Faso valitsus, äh, rahandusministeerium, ja see oli tõesti mm, seotud just nimelt, suunatud just nimelt nendele haavatavatele piirkondadele, mis on, kus me tõesti tahame näha muutusi kogu selles äh, piirkonnas. see on olnud positiivne ja me oleme saanud toetada ka riiklike relvajõudude siirmist idaosasse. me teame, et seal on ka väga paljude probleemidega, seal on probleeme ressurssidega ja rahutustega ja me oleme äh, ka eelpaigutatud operatsioonibaase loonud äh, ja toetanud äh, Hmm, muidki asju, meil on plaanid ka kahe tuhande kahekümnenda aasta jaoks, nii et äh, ühest küljest äh, räägime sellest, et me tegeleme julgeolekuga, aga oleme väga seotud ka arengu äh, Äh, projektidega, aga lõpetuseks äh, seoses Burkina Fasoga tahaks öelda, et me teeme tööd selle nimel, et säilitada seda poliitilist tähelepanu, säilitada valitsuse seotust äh, nende konkreetsete haavatavas olukorras olevate olukord, tsoonidega ja väga oluline ja paljud siin on ka seda maininud on inimõiguste ja õigusriigi küsimus muuhulgas ka seoses äh, julgeolekujõududega ja me näeme seda ka teistes piirkonna riikides, et äh, tehakse väga palju selleks, et luua inimõiguste skeeme, et oleks võimalik saada raporteid ja nendele reageerida, äh, aga kui julgeolekusektor, kui seda kohalik elanikkond ei näe kaitsva jõuna, siis on meil probleem ja Euroopa Liidu jaoks äh, on meie tegutsemine tihti, tihedalt seotud inimõiguste ja õigusriigi teemadega, me oleme nendega seoses teinud väga palju koolitusi, viimasel ajal oleme olnud väga mures ja seda ka poliitiliselt äh, väljendanud, et president äh, tundub lubavat seda, et tsiviilisikuid koolitatakse ja relvastatakse selleks, et nad hoolitseksid julgeoleku eest haavatavates piirkondades, see on asi, mida me jälgime ja seda te võib-olla ka küsite, aga kin-, me oleme kindlasti sellest teadlikud. ja äh, humanitaarolukord, millest inimesed kindlasti räägivad, meil on kuussada tuhat äh, sisepagulast liht-, äh, üksnes Burkina Fasos. nii et ähm, see on tõesti väga suur arv sellise riigi jaoks, aga nagu öeldud, valitsuses on poliitiline mõistmine olemas ja neil on mõningaid instrumente, mille, ja me üritame teha nendega koostööd. nii et tõesti ehkki olukord on tõsine, seal on president ja poliitiline juhtkond, kes on avatud aruteludele, aitäh. aitäh ja nüüd saab kindral sõna uh,. suur tänu, esimees. kuna me kuulsime juba üpris põhjalikku kirjeldust meie pakutava julgeoleku kohta esimesel kõnel, et siis mina keskendun äh, pigem sellele, mida siis Euroopa Liidu abi saab teha kaitsevallas. aga alustaksin sellest, et äh, tõesti julgeoleku olukord on väga kiiresti halvenenud kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast. Äh, kui vaadata kaarti, siis tõesti olukord on palju hullemaks muutunud. möödunud aastal, kaks tuhat üheksateist, siis ähm, Burkina Fasos oli rohkem hukkunuid kui Malis. see on tõesti päris tähelepanuväärne arv ning kui vaadata kaarti, siis ei ole see koondunud mitte ainult riigi põhjaossa, vaid äh, see mõjutab tervet riiki. muidugi eile õhtul toimunud intsident tegelikult äh, toimus ka riigi keskosas. nüüd nagu alustasin ka oma eelmise, oma sõnavõtu eelmisel teemal, siis ähm, jällegi, tegemist on väga suure piirkonnaga Guinea lahest äh, kuni Saharast lõuna poole asuvate piirkondadeni ja ja äh, mainiksin siinkohal ka seda kaubandusteed, mis siis äh, ulatub Vahemereni. nii et me peame vaatlema kogu piirkonda, mitte iga riiki eraldi, kogu Saheli piirkond. ja siis on meil muidugi see pagulaste probleem sisepagulaste arv on suurenenud viiekümnelt tuhandelt viiesajale tuhandele. kriisi äh, tagajärjena on kaks äh, džihadistide gruppi Al-Qaeda äh, ka suulas olev džimm ja siis mingil määral ka Daesh, Daeshi toetajad Sahara piirkonnas nii et äh, need on väga ohtlikud vastased. <clears throat> ja ähm, nendega on tõesti raske võidelda, sest et ähm, kui nad saavad toetust ka lähis-, idal, idast, siis äh, nad, neil on ka tehnoloogiliselt kõrgelt arenenud vahendid. ja neil on liitlased piirkonnas. nüüd äh, muidugi on selge seos ka terroristide ja kuritegevuse vahel. et näiteks kulla kaevandamise tõus ei ole mitte ainult valitsuse jaoks, aga nende kuritegelike rühmituste eh, heaks, aga ka näiteks eh, puit, elevandi, luu ähm,, inim, inimestega kaabitsemine, uiba, uimastikaubandus, need kõik rahastavad terroristlikke tegevusi ja tendentsid on üpris sarnased nagu Malis. nii et olukord on äh, teisel pool piiri Burkina Fasos üpris sarnane nagu Mali keskosas. et äh, need äh, terroristlikud tegevused on piiriülesed. nüüd meie tähelepanu kuulub muidugi küsimusele, kuidas võib olukord edasi arendada sel aastal Mm, kui rahvusvaheline üldsus Burkina Fasot ei toeta, siis on tõesti oht, et ähm, et see riik võib täielikult kokku variseda. nii et seetõttu me tegeleme nüüd sellega, et laiendame tegevusi ka Burkina Fasos. no mis puudutab praegust mandaati Mali äh, kohta, siis see on ka säte, mis näeb ette, et me ähm, toetame ka Burkina Fasot. aga meil ei ole õiguslikku alust, et äh, isegi nõunikke saata äh, sinna. siia äh, peakorterisse. ma arvan, et see kõik ei ole piisav. meil on vaja sinna saata vähemalt äh, sama palju toetust kui Malisse. me oleme kindlasti saanud ka õppetunnid Malist, mida võiks olla mõistlik teha. üks äh, probleem, mida tahaksin käsitleda, on äh, jah, et ühelt poolt koolitus ja nõustamine, aga küsimus on ka selles, et kui hästi on, äh, kui hästi on sõjavägi organiseeritud nii Malis kui Burkina Fasos. Nad on väga haavatavad äh, rünnakutele, nad ei ole võimelised ennast kaitsma. ühe löögiga võib hukkuda sada inimest, sest neil lihtsalt ei, ei ole piisavalt head taristut Neil on vaja äh, tõesti paremaid võimalusi ennast kaitsta, paremaid sõjaväebaase et äh, nüüd, mida meie saaksime ära teha? üks võimalus, kui liikmesriigid nõustuvad meie mandaadi laiendamisega, et me, et see hõlmaks ka Burkina Fasot, siis see oleks kõige parem, et kui me, kui me alaliselt äh, viibiksime ka Ouagadougous, see on minu arvamus. aga teine võimalus on, et äh, siis Bamakoust äh, siis baseeruda kui Burkina Faso valitsus muidugi sellega nõus on. et igal juhul oleks väga oluline seal ka äh, tegevusi äh, läbi viia, võttes arvesse neid õppetunde, mis me oleme saanud. aitäh, lähme nüüd küsimuste juurde ja ma annan sõna kõigepealt Arnaud Danjeanile Rahvaparteist, suur aitäh teile. pilt on üsnagi äh, tume, kuid see pole üllatav ja see oli ka ühtlasi ette ennustatav. teadsime, et olukord oli ähm, habras ja et see võib veel halvemaks minna. ning peaksime olema äh, äh, reaktiivsemad, äh, sest me ei ole suutnud ennetavalt käituda. <clears throat> ning kahjuks ei saa ka täiesti äh, süüst puhtaks pesta kohalikke võimusid. mul on küsimus Andrewle. mulle tundub, et on üks äh, suur tabu selles piirkonnas, kui räägitakse džihadistidest. Äh, väga paljud äh, kohalikud omavalitsused juba aastaid pidanud rääki-, läbirääkimisi džihadistidega, et neid oma kodumaalt eemal hoida. see on avalik saladus olnud. ning tihtipeale on ka, on stabiilsust säilitatud teatud viisidel koostööd tehes džihadistidega. ma tahaks teada äh, kui suurel määral on äh, praegune olukord äh, ka äh, seotud selliste salapaktidega. loomulikult ma ei alahinda ka seda, kui otsustavalt need džihadistid tegutsevad mm. -hmm sest äh, tegemist on bandiitidega, röövlitega, kuid samas on neil ka ideoloogiline agenda, neil on strateegiline otsus langetatud teatud piirkonnas äh, äh, tegutseda, ma muidugi ei ürita seda kuidagi, kuidagi vähendada, kuid ma tahaks teada, et kuidas need muud aspektid on olukorda mõjutanud Uh, merci beaucoup, madame Loiseau um,. Euh, en fait, c'est uh, très. suur aitäh, minu jaoks on väga liigutav kuulda olukorrast Burkina Fasos ja Saheli piirkonnas. mitte ainult sellepärast, et ma olen sealt pärit, vaid, vaid ka sellepärast, et tean, tunnen seda olukorda. olen teadlik seal toimuvast. esitasime muudatuse ettepaneku Burkina Faso Eh, kohta, jätkan nüüd inglise keelest, et eh, lugupidamist väljendada mitte prantsuse keelt kõnelevate külaliste vastu. Um, mul on kaks küsimust, kõigepealt ähm, proua Rasmussenile, teie ütlesite, et meil on kuussada tuhat inimest, kes on sisepaguluses. ja see on tõesti väga keerukas olukord sellise riigi jaoks. kas te võiksite natuke täpsustada, mida te sellega silmas peate? milline on see erinevus, et võib-olla sa, mõistame siis paremini, kuidas sellega toime tulla. ja siis rääkisite vaesuse mõjust. võib-olla saaksite ka sellest natuke lähemalt rääkida, et kas siin on mingeid muudatusi toimunud, mingeid arenguid toimunud, muidugi on vaesus alati olnud probleemiks. kas te olete märganud või kas teil on andmeid selle kohta, et äh, siin on korrelatsioon ja kuidas on see olukord arenenud. ja siis on mul veel teine küsimus kindralile. rääkisite õppetundidest, sellest, mida saab õppida Mali olukorrast. tahaksin kõigepealt öelda kommentaariks, et minu kogemuses, nii palju kui mina olen kuulnud, eh, siis prantslased on olnud Malis eh, väga üksipäi. ja kui me räägime siin parlamendis äh, Malist ja Burkina Fasost, olen seda kuulnud, eelmisel nädalal tuli siia ka üks üliõpilaste rühm ja üks neist küsis meilt, et kas ei ole mitte üsnagi paternalistlik äh, niimoodi sinna minna ja üritada midagi ära teha, me peaksime võib-olla natukene muutma perspektiivi et mitte tegutsema üle inimeste peade, vaid keskenduma just julgeoleku olukorrale, sest et jah, muidugi on vaja midagi ära teha, inimesi on vaja toetada, nende turvalisuse eest on vaja hoolt kanda, aga meenutaksin kõigile, et Burkina Faso oli sekulaarne riik, on väga kummaline, et nüüd on seal tekkinud džihadistlikud rühmad. nüüd kolleeg Tansanil on öelnud, et äh, tegemist on tabuga jah, mitte ainult seal, vaid ka Euroopas äh, on see justkui tabu rääkida džihadistlikest rühmitustest, õigusest, kuid me peame äh, tõesti rääkima nii, nagu asjad on, nimetama asju enda õiget nimepidi, sest muidu ei ole võimalik midagi lahendada. nüüd minu küsimus oleks konkreetsemalt, et kui öelda, ütlesite, et äh, me saame õppida sellest, äh, mis Malis on toimunud, siis rääkisite ka sellest, et kullakaevanduste äh, tulust on saanud kasu ka kuritegelikud rühmitused, võib-olla saaksite natuke rohkem rääkida sellest. ja on ju ka ettevõtted, mis tegutsevad äh, kaevandussektoris ja äh, nad too-, nende toodetud tulu on väga suur osa Burkina Faso eelarvest, et kuidas siin leida õige tasakaal ja milliseid meetmeid võiks konkreetselt võtta, sest et ei ole just lihtne neid kaevandusi kaitsta ohtudest, mis selles piirkonnas valitsevad ja lõpetuseks äh, me, on ka probleem äh, naistega, me teame, millised, milline on naiste olukord Süürias ja Iraagis, teises piirkondades, kus džihadistlikud rühmitused on tõusuteel. Burkina Fasos ei ole olukord veel nii halb, aga see on siiski murettekitav. millised on teie kogemused koha peal just soo küsimuse mõttes? Renew Europe'i nimel saab sõna härra Austrevitšus. aitäh, esimees olles kuulanud äh, kogu info ära, on selge, et äh, stabiilsuse kadu on äh, suurenemas, kaks tuhat üheksateist oli peaaegu ähm, aastate lõikes tipus, mis puudutab hukkunuid, rünnakuid, piirkondi, mille militaarrühmitused on hõivanud ma ei näe, et siin oleks mõni vastupidine trend, et ähm, et kuskil oleks mingit kahanemist näha ja seetõttu on minu jaoks loogiline, et et Burkina Fasol on vaja sõjalist äh, abi, et võidelda nende trendide vastu. et selle ütles ka väga selgelt välja härra Pulkinen. kui me kiirelt midagi ette ei võta, siis äh, võime osutuda osaks sellest väga kahetsusväärsest protsessist ja võib-olla järgmisel aastal näeme, et olukord on veelgi hullemaks läinud. et meie vaenlased äh, on veelgi tugevamad Burkina Fasos. et kui meil ei ole ÜJKP äh, missiooni, siis mis on alternatiiv, kas me lihtsalt äh, anname teada iga aasta, milline see statistika on või võtame ikkagi midagi ette õigeaegselt, langetame otsuseid, mis on hädavajalikud praegusel hetkel. et me ei toeta mitte ainult Burkina Faso valitsust ja elanikkonda poliitiliste sõnavõttudega, vaid teeme midagi reaalselt ära, sest et mis alternatiiv meil üldse oleks sellele aitäh, hea kolleeg Kaaler Rahvapartei nimel. suur tänu. olukorra kirjeldusest, mida kuulsime ka meie külalised Skype'i teel äh, lähtudes, siis kui kaugele te läheksite selle olukorra kirjeldamisega, kas võib öelda, et valitsus on tasapisi kokku kukkumas, milline on teie meelest halduslik olukord, kui suurt osa riigist tegelikult va-, on valitsuse kontrolli all? ma ei räägi siin mitte ainult ähm, sõjaväelisest perspektiivist, vaid äh, kas näiteks äh, palkad makstakse välja ääremaades või on riik tegelikult laiali lagunemas või on veel vara midagi sellist väita? kui on vaja midagi üles ehitada siis kas poliitiline tahe selleks on olemas, kas on olemas vajalikud ressursid selleks? ja kas siin oleks vaja ka toetavat kohalolu Euroopa Liidu poolt, kas siis Euroopa Liidu institutsioonide või liikmesriikide poolt selleks, et võidelda kõigi nende džihadistide vastu? kui suurt toetust selleks oleks tegelikult vaja. kui meil ei ole päris selge, kuidas oleks võimalik need ähm, sellised struktuurid likvideerida, kui me ei räägi sellest, mida tegelikult vaja on, siis jõuame ka tulemusteni. nagu eelmine kolleeg, nagu Peetrus ütles kui me, kas me siis tõesti piirdume sellega, et me kirjeldame olukorda, tõepoolest ei, ei ole see väga populaarne otsus, et saata vägesid Burkina Fasosse, aga me ei saa ju ka lihtsalt lasta asjadel juhtuda ja kellelgi teisel olukorra üle, olukorda kontrollida, see ei saa olla vastus. ja meil on vaja kindlaks teha, kui palju on Burkina Faso riigist üldse veel järel mida saaks äh, kasutada selle ülesehitamiseks, aitäh ja sotsiaaldemokraadide poolt Sven Mikser, palun. Uh, suur tänu, esimees, minu küsimus äh, läheb samas summas, suunas nagu eelmised kaks äh, küsimust, tõepoolest pilt on üpris sünge. et ähm, riik on lagunemas, erinevad terroristid, džihadistid, kuritegelikud rühmitused on tõusuteel ning kui me arutame võimaliku ÜKP missiooni, koolitusmissiooni, mis võib-olla tegutseks Ouagadougous, et see võib-olla tegelikult ei ole piisav, et selle väljakutsega toime tulla. niisiis küsimus on, et kui isegi Euroopa Liit teeks selle otsuse missiooni lähetamiseks, siis kas see tegelikult võimaldaks olukorda parandada ja ümber pöörata see olukorra halvenemine ka sotsiaalmajanduslikus mõttes. ja kui sellega ei ole võimalik olukorda muuta, stabiilsust saavutada riigis, siis äh, milliseid ressursse oleks vaja, et äh, siis muuta seda kurssi, mille riik on äh, praegu võtnud? kui suur ressurss selleks vaja läheks? Euh, suur aitäh! annan nüüd sõna meie kõnelejatele, alustades siis vastupidises järjekorras kõigepealt äh, kindral Vulkinenile e, ja nii edasi Merci beaucoup, madame president uh,. Excellent, excellent question. suur tänu, esimees. Need on küsimused, mis esitati, olid tõesti väga asjakohased, suurepärased küsimused. mul ei olegi võib-olla kõige paremaid vastuseid neile, sest et kohati on nad natuke spekulatiivsed. kui alustada sellest seosest kuritegevuse ja islamistlike rühmituste vahest, siis jah, see on spekulatiivne, aga ilmselt see seos on mingil määral olemas. samamoodi nagu teistes Aafrika riikides nagu Kesk-Aafrika Vabariik või Somaalia. nii et äh, jah, see on spekulatiivne aga see pole üks põhjus, miks on terrorism tõusuteel selles riigis. ja ka džihadistlikud rühmitused äh, saavad rohkem tulu. nüüd küsimus, mida me saaksime teha, kuidas me saaksime toetada Burkina Faso valitsust ja sõjaväge? kui vaadata meie mandaati, siis äh, me peame selle kohaselt piirduma koolitustega, nõustamisega. me ei saa mingeid sõjaväelisi operatsioone läbi viia ega neid ka toetada. see jääb kohalike oma, me saame siis kohalikul tasandil ainult äh, tegutseda. aga me teame nüüd oma kogemusest Maalis, mida tegelikult oleks vaja teha. ma keskendun siis äh, äh, selle koolitusmissioonile, mitte selle, mida näiteks Barkanes tehakse. meil on vaja, et äh, vastu võetud riigid saaksid oma struktuurid üles ehitada, praegu on need liialt hajutatud, nad on liialt ohustatud Äh, džihadistide rünnakutest, kelle sõjaväeline võimekus on väga kõrgelt arenenud. nii et see on see lähenemine, mis võib-olla ei reageeri otseselt äh, akuutsele kriisile. aga nüüd äh, see küsimus, mis sina esitasid, Sven, selles kontekstis väga asjakohane. nüüd küsimus on selles, mida Euroopa Liit saab praegu ära teha. Euroopa Liit saab päris palju ära teha, aga kuna äh, neid on kakskümmend kuus või kakskümmend seitse, kes peavad kokku leppima, äh, siis äh, on see keeruline. et selge see, et siin peab olema kokkulepe kõigi riikide vahel, ma üldse seda ei sea kahtluse alla aga kui me suudame midagi ära teha, et valitsus Burkina Fasos ei laguneks, koguksime, saaksime ära hoida seda, mis juhtus Malis. muidugi ei tea, kas reaalselt äh, see oht realiseerub. me peame nullist alustama, loodetavasti mitte. meil on ka teatavad äh, võimalused, mida saame kasutada, kuid ma usun, et Ähm, oluline on ka see, et Burkina Faso valitsus oleks ka valmis meie abi vastu võtma, nad on, äh, kahtlevad äh, selles äh, osas, neil on võib-olla halbu kogemusi, ma ei tea, aga see on esimene tõke, mille peame ületama, et Euroopa Liit peaks võib-olla ka pakkuma selliseid pehmeid lahendusi, mis võivad olla vastuvõetavamad. ja siis on võib-olla ka teatav ähm, sõjaline kohalolek äh, võimalik, me ei tohiks seda välistada. igal juhul olukord on äärmiselt keerukas. ma olen teie kõigiga nõus. peame rohkem ära tegema ka julgeoleku tagamise vallas. ja jah, tuleb tõesti ka meie mandaat üle vaadata et äh, siis saaksime Burka-, Burkina Fasos tegutsedes äh, õppida ka Mali õppetundidest. Thank you very much um,. Just start... suur aitäh. kas äh, on dialoog äh, relvastatud rühmitustega Burkina Fasos? president Kabore ütles selgelt, et tema äh, ei kavatse samal viisil koostööd teha nagu eelnev president, kuid äh, samas me vaheldustegevust ikkagi toetame nendes piirkondades. nii et äh, mõningaid äh, samme seal astutakse, kuid kõrgeimal poliitilisel tasandil on see suhtumine selline olnud juba pikemat aega. siin puudutas küsimus kuussada tuhandet sisepagulast. ma saan aru, et teil on sugulasi seal. ja tunnete suurt huvi selle riigi vastu, kuussada tuhat inimest, jah, see loomulikult mängib rolli. meil on praegu juttu kaheksakümnest tuhandest, kaheksateistkümnest tuhandest inimesest Burkina Fasost paljud äh, liikmesriigid Euroopas on äh, samuti pööranud rohkem tähelepanu, kuid äh, me teame, et sisepagulased elavad sugulaste juures, kuid nad samas tõmbavad tühjaks igasugustest ressurssidest, need piirkonnad loomulikult on, meil ei ole täpseid andmeid vaesuse või skp kohta, kuid vaadates äh, olemasolevaid äh, andmeid rünnakute ja julgeolekupuuduse kohta, siis see kindlasti mõjutab väga paljudel põhjustel. ning äh, kas meil on riigi juhtimise ähm, kokkuvajum-, riigi juhtimise kokkuvajumise oht kõigepealt? kui oleme palju analüüsinud kui räägime sellest, milline roll on Euroopa Liidul, siis äh, väga paljudel äh, põhjustel neis riikides, kui ei ole olnud äh, tugevat toetust neile riikidele, siis ei oleks olnud seda toetust, siis oleks olukord märksa halvem olnud. me siiski tegime väga palju selleks, et oleks olemas toimivad süsteemid kui tulemus oli ka see eh, riigijuhtide poolt, et olukord on kontrolli alt väljas, nii et eh, asi on tõsine. mida on vaja teha? meil on vaja keskenduda kahekümne kuuenda märtsi konverentsini märtsis eh, on siis see, et äh, oleme töötanud ja peame töötama edasi puudujääkide äh, küsimuses, analüüsima olukorda, vaatama, mida on võimalik neis riikides endis teha äh, stabiliseerumiseks, räägime sektoritest, piirkondadest, politseijõududest ja nii edasi. vähemalt seda üritame teha Euroopa Liidu poole pealt ja nagu paljud teie seast juba ütlesid ja nagu ka kõrge esindaja ütles, on vaja, eh, on vaja tõhusamaks muutuda, Euroopa Liit peab eh, olema valmis eh, oma tegevust tõhustama, aitäh. aitäh. ja nüüd härra Leibovitš. härra Donjoni küsimus, mis puudutab äh, Äh, poliitilist olukorda, siis Burkina Faso ei ole ainuke riik, kus äh, on äh, esitatud väiteid selliste salakokkulepete osas džihadistlike rühmitustega, seda öeldi ka Malis president Toure kohta. näeme eelkõige seda, et Burkina Fasos Eh, see poliitiline segadus, eh, samuti sõjaväelise hierarhiaga seotud segadused eh, ning andmete ja luureandmete kogumis raskused on mõjutanud olukorda ning muutnud raskemaks reageerida džihadistide esile kerkimisele, kuid samas need inimesed, kellega Burkina Faso läbirääkimisi pidas kahe tuhande kaheteistkümnendal ja kahekümne, kolmeteistkümnendal aastal need ei ole needsamad inimesed, kes äh, ülestõusu alustasid. ning äh, need äh, ei olnud samad inimesed, samad võrgustikud. nii et ma arvan, et hmm et see, mis toimub sõjaväes, riigipöördekatse, vastu riigipöördekatse on oma rolli mänginud, aga ma ütleks, et et kõik see, mis selles osas tehtud oli, ei kaitsnud Burkina Fasot, olukord halveneb ja, ja isegi kui neil oli, eh, džihadistidel olid mingid kokkulepped poliitikute või sõjaväeliste, eh, sõjaväelastega, eh, on nad ikkagi oma tegevust ja rünnakuid jätkanud ning on kasutanud enda heaks ära seda praegust segadust. ma ei usu ühtlasi, ma ei usu väiteid selle kohta, et näiteks presidendi julgeoleku äh, Ehm, rühm on läbirääkimisi pidanud džihadistidega, võib-olla mingisugused eh, kontaktid minevikus on olnud, kuid eh, eh, praegu on väga raske öelda. meil ei ole lõplikke otsustavaid tõendeid, kuid peab ütlema, Äh, siin on ka pisut ajalooline küsimus mängus, peame mõtlema selle peale, mis mõju sellel võis olla, aga üldides, äh, üldiselt me ei mõtle neis terminites enam. nüüd, äh, kas valitsus on kokku varisenud selles piirkonnas? näeme, et mitte, et riik ei ole kokku varisenud, vaid oleme näinud, et džihadistide esilekerkimine ja nende levik on äh, Eh, halvendanud olukorda piirkondades, kus riigi kohalolek on alati puudunud. nii et eh, me ei tohi korrata minevikus tehtud eh, vigu, me ei taha pea lihtsalt riiki tagasi tooma, me peame vaatama, me peame vaatama, milliseid riiki, millist riiki tagasi tuua. tihtipeale olid probleemid olemas juba enne vägivalda ja vägivalla tekkimine lihtsalt äh, keeras vindi üle e, ning seda on väga oluline silmas pidada. ning kui me nüüd räägime siin Euroopa Liidust, siis e, see integreeritud lähenemine, see võib olla oluline võimalus e, küsimustele läheneda koostöös teistega, oluline on mitte lihtsalt äh, suuri sõnu teha, vaid äh, tegelikult äh, ka reaalselt midagi ära teha Burkina Fasos ja mujal. tegelikult on olemas riigi tunnetus inimestel on väga palju ära tehtud, me ei saa teeselda, et midagi ei toimu. oleme näinud kohalikke